Non, non, on ne voit pas. Aha. Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust. ma arvan, et me saame alustada. tere hommikust kõigile. meil on täna teine ametlik istung siin PANA komisjonis. nii et tervitan teid kõiki südamest. ma loodan, et mõned kolleegid veel lisanduvad ja ma tean, et täna on komisjonide tööpäev. pea kõik on koos ja viivad läbi hääletusi, kus nad peavad siis kohal olema. nii et ma tervitan meie raportööre, kes siin kohal on. Äh, die Koordinatoren, äh, alle, die interessiert sind, ja, kommen noch jah, ma loodan ka, et need, kes on veel huvitatud, tulevad juurde ja meil on külalised nagu alati on ka meil täielik keelerežiim olemas siin. nii et igal hetkel saate rääkida oma emakeelt. dokumente me välja jaganud ei ole, sest me oleme otsustanud nii, et kõik on nüüd kättesaadav elektroonilisel kujul ja saadetakse ka elektrooniliselt laiali. Te olete saanud ka vastused esitatud küsimustele nendelt, kellelt me tahame vastuseid saada ja nüüd on järgmine lugu, esimene külaline Michael Lennart, kes on meil ÜRO-st majandus- ja sotsiaalasjade osakonnast rahapesuvastase sektsiooni liige, esimees, ainult on meie käsutuses videokonverentsi teel. ja sellepärast oleme pisut asjad ümber paigutanud, ma loodan, et te kõik olete ka sellega päri. nii et ma tervitan neid, kes füüsiliselt kohal on. Karolin Mälkolm, kes on ka OECD-lt, aga videokonverentsi kaudu ka esineb meile. aga ma tervitan eh, Mani Valli ekspertide komitee presidenti lahti siin. härra Daniel Telesklafi, tere tulemast. ja tema kõrval on härra Kloos, peasekretär. E, tere tulemast, nii et teie olete esimesed, kes sõna saavad ja siis on meil Isabel Vajan, kes on Euroopa Pangandusjärelevalve regulatsioonide direktor. tema on siin kohe kõrval ja meie hulgas on ka Euroopa Komisjoni esindajad siin keskel. nimelt eh, justiitsküsimuste peadirektoraadi direktori kohusetäitja Aleksandra Juršöder. nii et teiegagi me arutame neid teemasid, ma loodan ka, et ÜRO-ga ühendus hästi toimib ja me kuuleme, mida on ÜRO-l öelda, aga eh, seda siis juba päris lõpupoole, proua Karoliin Melkamit me kuulame Malcolmit. me leppisime niimoodi kokku, et seitse minutit on meil vaja sissejuhatuseks. kui üks minut läheb üle, siis ma ei katkesta teid ja pärast seda on viieminutilised küsimuste esitamise perioodid. ja me oleme kokku leppinud ka, mis järjekorras, nii et mida lühemalt te vastate, siis on võimalik võib-olla ka pärast järelküsimusi teile esitada, see on minu selline üldine juhtnöör nii et kõigepealt eh, ma tahaksin tervitada härra Daniel Telesklahvi, kes on Moneyvali esindaja ja võib-olla siis ütlete paar sõna sissejuhatuseks, mida Moneyval teeb, palun. Eh, ma tänan, härra esimees, lugupeetud saadikud, kõigepealt suur tänu, et kutsusite Moneyvali siia. see on suur au meil siin olla ja rääkida meie tööst, nii palju kui on võimalik seda teha kaheksa minuti jooksul, väga lühidalt. Manival on komitee, kuhu kuuluvad tehnilised eksperdid ja on Euroopa Nõukogu alluvuses ja eesmärgiks on vaadata seda, kuidas meie kolmkümmend neli liiget peavad kinni rahvusvahelistest normidest, võideldes Ähm, rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. ma ei hakka üles lugema kõiki neid kolmekümmend nelja, aga need on pea kõik Euroopa riigid peale nende, kes kuuluvad äh, FATF-i äh, rahapesuvastasesse töökonda, nii et peamiselt Ida-Euroopa riigid ja väiksemad Euroopa riigid, kes ei ole FATF-i riigid. Äh, kõige väiksem on Vatikan ja Poola on kõige suurem, nemad ei ole FATF-i liikmed, nii et äh, näete, kui paljusid riike me hõlmame. kui Panama dokumendid ja Monsaco Fonseca paberid lekitati, siis ma, saime aru, et äh, riigid äh, saared, arenguriigid ja arenenud riigid, offshore ja onshore riigid on seal ära toodud, jurisdiktsioonil ära toodud ja mõned neist olid ka Manivali liikmed ja mõned on ka peatähtsad eh, osalised eh, Panama paberites ja rahvusvaheline ajakirja konsensus viitas sellele. me teame, et offshore iseenesest ei ole ebaseaduslik, see on ka õiguspärane vahend. Eh, ja on selge, et enamik nendest struktuuridest on täiesti õiguspäraselt loodud. aga viimasel kahekümnel aastal oleme väga välja toonud terve rea probleeme, mis tulenevad selliste struktuuride kasutamisest. Äh, eriti need, kes sellised struktuurid loovad, tihtipeale usaldavad vahendajaid, advokaate ja teenuse osutajaid firmadele, äh, kes samas ei pea nõuetest kinni, keda ei ole korralikult reguleeritud. see oli üks probleem, mille me välja tõime. teine valdkond Eh, kus me näeme, et on puudujääke, oli see, et selliste eh, juriidiliste isikute tegelik kasusaaja ei ole läbipaistvaks tehtud ja informatsiooni ei ole nende kohta pädevatel asutustel. nii et asi ei ole mitte struktuuri loomises, milles probleem seisneb, vaid selles, kuidas me järelevalvet teostame või teostamata jätame eh, nende üle, kes vastutavad selliste ettevõtte loomise eest. me oleme väga palju häid näiteid näinud, aga väga palju puudujääke ka tuvastanud ja ma kasutan nüüd aega, et teile mõnest heast praktikast rääkida, mis liikmesriikides on ja tahan ka probleemid välja tuua, mille kallal me peame veel töötama rahvuline, rahvusvaheline standard rahapesu vastu võitlemisel on välja töötatud rahapesuvastase töökonna poolt, mitte meie poolt ja meie oleme üks piirkondlik organisatsioon, kes vaatab, kuidas meie liikmed sellest normidest, standardist kinni peavad. ja standardid võimaldavad kasutada erinevaid mudeleid, sest mitte iga riik eh, ei ole teisega sarnane ega samas olukorras. mõned head tegevuspraktikad, mis meie liikmetel on meil on liikmeid, kes koguvad eh, informatsiooni tegeliku kasusaaja kohta ja hoiavad seda informatsiooni keskselt ja loovad selle info kirja sel ajal, kui ettevõte asutatakse. ja eh, samas seda kohaldatakse mm, näiteks mõningatele vahendajatele, näiteks eh, DCSR-idele äh, ja selle, nende kohta on reguleerijal info olemas, ainult teatud äh, vahendajad saavad selliseid ettevõtteid luua ja neid siis kontrollitakse, reguleeritakse. meil on selliseid riike, kes nõuavad, et kõik ettevõtted peavad olema selliste vahendajate, teenuseosutajate firmade kaudu äh, ja nendele firmadele siis kohaldatakse täiel määral rahapesuvastast režiimi, peab see ettevõte arvet pidama oma klientide üle ja ka kahtlastest tehingutest reguleerijatele teada andma. üks näide on selline, kus kõik juriidilised isikud peavad vähemalt ühte kontot pidama tegutsemisriigis, mis tähendab seda, et informatsioon tegeliku kasusaaja kohta, mis pangal on, on ka <clears throat> reguleerijatele kättesaadav, nii et reguleeriv asutus ei pea hakkama mingit väga pikaldast ja keerulist menetlust läbi tegema ja rahvusvahelist abi taotlema info saamiseks. meil on üks liige, kes nõuab, et finantsiliselt mitteaktiivselt firmad, need on need valdusfirmad, määravad direktori, kellele kohaldatakse rahapesuvastase režiimi nõudeid. jälle on keegi, keda, kes vastutusele võtta kelle poole pöörduda, kellel on vastutus oma jurisdiktsiooni eest ja asutused saavad selle kontaktisiku poole siis pöörduda. aga kõikidel meie liikmetel on standardite järgimisega ka probleeme ja mõned murepunktid. üks puudus, mis on mitmetes riikides, on see, et ei mõisteta, millised ohud on selles, kui juriidilisi üksusi, juriidilisi isikuid väärkasutatakse. Panama dokumentide põhjal me nüüd mõistame nendest ohtudest paremini, aga rohkem annab siin ära teha. mõnedes riikides ei mõisteta üldse seda kontseptsiooni tegelik kasusaaja. jah, see on midagi muud kui juriidiline omanik eriti kui tegemist on selliste õiguslike üksustega nagu usaldusühingud, trustid, siis on väga raske eh, mõista, milline on siin juriidiline eh, selle usaldusühingu haldamine, sest ta võib eh, tegutseda ju ka riigis, kus sellist vormi usaldusühing ei tunnu, tuntagi. me ol-, meil on riike, kus on aktsionäride registrid, aga samas registrite pidajate üle kontrolli ei ole. on riike, kus tuginetakse ainult ise deklareerimisele, kus tuuakse ära siis tegeliku kasusaaja info. see on muidugi lähtepunkt, aga sellest ei piisa, sest on vaja ju ka kontrollida üle see informatsioon, mis enda kohta esitati. me oleme näinud lünki ka nõuetekohase hoolikuse põhimõtte rakendamisel kliendi suhtes tuleb seda kohaldada kliendi identifitseerimine, tegeliku tulusaaja identifitseerimine ei ole piisav ja sellist, sel juhul ei ole ka ametiasutustel informatsiooni korralikku nende kohta. ja selliseid lünki riski on just mittepangandussektoris rohkem, eriti kui on tegemist notarite, advokaatide ja mittekutsealaliste teenusepakkujatega. liiga palju loodetakse ka sellele, et tegeliku kasusaaja kohta saadakse informatsiooni mitteresidentidelt. süsteem, mis nõuab, et ettevõte eh, saaks informatsiooni aktsionäride kohta, kes ei ole residendid on küll kena äh, nõue paberil, aga kui seda rakendama hakatakse, siis on see üsna keeruline, sest isik, kes peab seda informatsiooni saama, on hoopis teises riigis, kui see isik, kelle kohta ta informatsiooni vajab. ja mõnedes riikides on ka aruandekohustusega probleeme, kui midagi on valesti, sanktsioone ei kohaldata või ei ole need proportsionaalsed. nii et meie jaoks on väga-väga tähtis see, et et me rakendaksime tõhusalt praegusi standardeid ja norme ja asi ei ole mitte uute kohustuste loomisel, vaid tähtis on, et olemasolevad norme korralikult ellu viiakse, sest siin on palju lünke. Manival äh, jah, äh, üritab riike tuua äh, kinni pidama meie normidest ja tegeleme sellega energiliselt meil on nõuetest kinnipidamise suurendamise protsess ja viimases staadiumis me ka teeme avalik, avaliku avalduse, ametliku avalduse riigi kohta, kes ei pea normidest kinni. see ja sellel on suur majanduslik mõju riikidele, nii et me peame olema väga ettevaatlikud ja proportsionaalselt seda meedet kohaldama ainult see mõjutab ka finantsinstitutsioone ülemaailmselt, kui nad otsustavad, kas äri ajada ühe või teise riigiga või mitte. nii et selline nõuetes kinnipidamise süvendamise protsess on midagi, mis on väga kasulik. me peame ka arvestama seda, et meil on terve rida riike, liikmesriike, kellel suutlikkus on väike ja võib-olla ei tasu neid kohe musta nimekirja panna esimese sammuna nii et me peame hoopis mõtlema selle peale, kuidas neid riike aidata, kas koolitusega, teadlikkuse tõstmisega või kolleegidelt õppimise kaudu. meil on väga palju häid näiteid, mida tutvustada teistele ja mida jagada, nii et mm, lugupeetud saadikud, lugupeetud esimees, meil on väga palju tööd veel vaja ära teha, et olemasolevaid standardeid korralikult ellu rakendada, me teeme seda, meil on globaalne võrgustik selleks ja me usume, et samasugused organisatsioonid nagu meie tegelevad sellesamaga ja peavad sedasama tegema. konkreetne lahendus loomulikult on riikide tasandil, väga palju saab riigis endas ära teha, et tõesti nõudeid tugevdada tegeliku tulusaaja kohta. me ei ütle, et üks mudel oleks parem kui teine, me arvame, et peaks olema ka selline hea konkurents parimate mudelite vahel nii et suur-suur tänu selle võimaluse eest, mis te mulle andsite teie ees esineda ja loomulikult ma vastan küsimustele okay.. suur tänu. Daniel Telesklav, teie olete ekspertide komitee president Manivalis ja teil on väga palju kogemusi ja nagu ma mõistan, et asi ei ole mitte uutes reeglites, vaid pigem praeguste eh, jõustamises, nii et suur tänu, et te tegite sellekohase ettepaneku ja nüüd läheb edasi meediakonverents meil seni ei toimi, nii et nüüd ma annan sõna äh, peasekretärile. Äh, pärast saab peasekretär sõna, aga kõigepealt saab sõna Isabel Vajan, kes on Euroopa pangandusjärelevalve regulatsiooni äh, direktor, tema on EBA-st siis. ja ootame nüüd põnevusega teie sõnavõttu, nii et palun Thank you very much. suur tänu, lugupeetud esimees, austatud Panakomisjoni liikmed, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, austatud Euroopa pangandusjärelevalve nimel tahaksin tänada teid selle kutse eest tänasele üritusele. mul on hea meel tutvustada teile pangandusjärelevalve kogukonna seisukohti teile, see tegemist on väga reguleeritud asutusega. kuivõrd finantssüsteem on süsteemselt kasutatud Panama dokumentide äh, skandaaliga seoses äh, väga laiaulatuslikult, äh, see õõnestab finantssüsteemi stabiilsust ning terviklikkust. see on väga oluline, sellepärast et meie ülesandeks on finantssüsteemi kaitsta. nii et seetõttu ma leidsin, et oleks kasulik, kui me teile selgitaksime kõigepealt teile, millised on Euroopa pangandusjärelevalve huvid seoses rahapesu vastase ning üldiste finantskuritegude vastase võitluse küsimustega seoses. tahaksin anda teile ka ülevaate sellest, mida Euroopa pangandusjärelevalve on teinud. ja seda pärast Panama dokumentide skandaali päevavalgele tulekut. ja siis tahaksin anda teile ka mõningad järeldused meie mõttetööst selle kohta, kuidas Euroopa tõhusust finantskuriteguvastastes võitluses parandada kõigepealt, mis puudutab Euroopa pangandusjärelevalve rolli ning volitusi, siis äh, nagu te teate, Euroopa pangandusjärelevalve on sõltumatu Euroopa Liidu äh, asutus, mille põhise-, põhikirjaliseks äh, eesmärgiks on tagada stabiilsus ning tõhusus Euroopa finantssüsteemis. meie peaksime selle hulgas tagama reguleeriva raamistiku, mis on tõhus ning tugev, samuti järelevalve tuleks tagada ning finantssüsteemi ausameelsus ning läbi läbipaistvus. täpsemalt öeldes Euroopa pangandusjärelevalve tegevus hõlmab ka rahapesu ning terroristide rahastamise vastast tegevust. selles valdkonnas teeme tihedat koostööd ESMA ja EIOPAga, kes on meie sõsarametid ja tegutsevad samuti finantsturuga äh, börsiküsimustega, kindlustusküsimustega. ühiselt tahaksime järjepidevat lähenemist finantskuritegude vastases võitluses kogu Euroopa finantsteenuste valdkonnas. mis puudutab meie kohustuste täitmist, siis Euroopa panganduse järelevalve võib koostada siduvaid standardeid, suuniseid, kui Euroopa õigus seda meile lubab. aga seda tavaliselt ei tehta tavaliselt on, on tegemist miinimumi ühtlustamise raamistikuga. lisaks sellele Euroopa Panganduse järelevalve võib esitada äh, arvamusi, soovitusi, suuniseid, nõndanimetatud pehmeid õiguse tööriistu ja pädevatel asutustel on siis õiguslik kohustus äh, neist kinni pidada, kui äh, need välja antakse ja kui nad äh, selle kohustuse endale võtavad. see on tavaline meie töö tava rahapesuvastases võitluses tavaliselt kasutataksegi siis pehmet õigust. Euroopa panganduse järelevalve on üleüldiselt siis standardite looja. meie pädevused ja meie ressursid standardite jõustamisel on piiratud siis, kui Euroopa panganduse järelevalve saab teada äh, mingisugusest äh, konkreetsest äh, omavolist ja kõrvalekalletest, siis võib Euroopa panganduse järelevalve äh, tegutseda ning äh, viia läbi uurimise. aga see on äh, väga konkreetne, väga spetsiifiline teemavaldkond. räägiksin teile meelega nat-, meelde natukene ka Euroopa panganduse järelevalve tegevusest pärast Panama dokumendi leket me jälgisime Panama dokumentide skandaali väga suure murega, järelevalve seisukohast on väga oluline mõista kolme asjaolu. kõigepealt seda, et me peame aru saama, kas need paljastused viitavad süsteemsele probleemile institutsioonide standarditest kinnipidamise valdkonnas. rahapesu äh, ning äh, terrorismi rahastamise vastase võitluse standardid on siin olulised ja üldisemad kontrollinõuete, sisekontrollinõuete standardid on, on siin asjakohased. Need standardid on alati olnud meie kaitse äh, liiniks panganduse järelevalve silmis siis teiseks peame analüüsima seda, kas sellised paljastused viitavad sellele, et pädevad asutused, kes peaksid kontrollima standardite jälgimist, on oma ülesandes läbi kukkunud ning ei ole suutnud institutsioonide standarditest kinnipidavust kontrollida. ja viimane asi, mis on meie jaoks oluline, on selliste paljastuste öö, äh, potentsiaalse mõju hindamine hoolsuskohustuse valguses. niisiis, meie tegevus on järgmine Euroopa panganduse järelevalve on nende eesmärkide täitmiseks algatanud kolm tegevuste valdkonda. kõigepealt palusime pädevatel asutustel, meie liikmetelt hinnata, kas järelevalve tegevus on, on alanud ning äh, palusime meid informeerida. me tahtsime, et kõik pädevad asutused äh, teeksid koostööd pankadega, uuriksid äh, probleemi ulatust ning analüüsiksid olukorda. teiseks palusime pädevatel asutustel teha koostööd välispartneritega, sealhulgas ka järelevalve kogudes. sellest räägiksin hiljem täpsemalt ja lõpetuseks hindasime, kas Euroopa panganduse järelevalve lähenemisviisi tuleks koheselt muuta ühel või teisel moel, kas peaksime võib-olla natukene praktilisemalt asjadele lähenema ning uue nurga alt. selge on see, et põhjapanevaid järeldusi teha on veel liiga vara, aga Euroopa Euroopa Panganduse Järelevalve Nõukogus on toimunud põhjalikult järelevalved, seda on samuti toimunud ühiskomisjonis ning rahapesu allkomisjonis ning pärast neid arutelusid võime järeldada, et rahapesu ning terrorismi rahastamise vastased, vastaste meetmete suunised ja ka sisejuhtimise suunised tegelikult juba käsitlevad praktiliselt kõiki asjakohaseid probleem, probleemivaldkonda. aga mida võiks veel teha, on täpsustada ning tugevdada meie ootusi selles osas, kuidas neid suuniseid ellu rakendada me juba töötame selle nimel, äh, püüame neid äh, suuniseid siis ajakohastada. tegemist on siis äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta sisejuhtimise suunistega ning kahe tuhande viieteistkümnenda aasta rahapesu ning terrorismi vastase, terrorismi rahastamise vastaste meetmete suunised nii et selles vallas on võimalik siiski natuke ära teha, me saame üksikasjalikumalt oma suuniseid väljendada juba teatavad äh, väga sihipärased meetmed on seal sees, äh, äh, rahandus, finantskuritegude risk, ähmaste kohtupiirkondadega seoses ja rahvusvahelise maksu läbipaistvuse standardite suurendamine selle kallal tegime tööd juba enne Panama dokumentide leket, aga saame siis rakendamise kohta pisut üksikasjalikumaid nõudeid esitada, seda kavatsemegi teha. Euroopa panganduse järelevalve jälgib olukorda lakkamatult sedamööda, kuidas järelevalveasutused oma uurimistulemused meie palvele, palvest lähtuvalt neile esitavad juba oleme saanud teada seda, et tõenäoliselt on kas realistlikud või äh, kujuteldavad äh, õiguslikud takistused infovahetuse, infovahetusel erinevate pädevate asutuste vahel. piiriüleseks infovahetuseks, piirivaheline infovahetus on äh, samuti problemaatiline. see on teemavaldkond, mida tahame tulevikus põhjalikumalt analüüsida. tõenäoliselt tuleb täpsustada, kas tegemist on tõesti reaalsete õiguslike takistustega ja tuleb analüüsida ka seda, kui suurel määral, kui kaugele saab minna, kasutades olemasolevaid sätteid. tahaksin rõhutada seda, kui oluline on teie komisjoni töö kõiges selles. tõenäoliselt ei on olukord selline, et uh, uute täiendavate eeskirjade kehtestamine ei pruugi olla parim lahendus. meie mõistame, et Euroopa Liit, Euroopa Liidus on juba kõikehõlmav õigusraamistik, kuid uh, mõistagi on ka neid valdkondi, kus tuleb kanda hoolt selle eest, et uh, nende eeskirjade rakendamine toimiks ka nagu kord ja kohus me teame, et äh, üheks eeltingimuseks rakendamisele võib olla see, et tuleb tagada, kas äh, esimese tasandi õigusaktide muudatustega äh, see, et et pädevad asutused saaksid vajalikku infot jagada ning teha tõhusat piiriülest koostööd pädevad asutused, kes äh, tegelevad äh, rahapesu ning terrorismi rahastamise vastaste meetmete äh, valdkondade uurimisega, neid on palju, nad on väga erinevad asutused, mõned on järelevalveorganid, teised on justiitsorganid, samuti ka õiguskaitseorganid, politsei, see mitmekesisus muidugi muudab koostöö raskemaks Euroopa Panganduse järelevalve esimees Andrea Enria on kirjutanud ähm, õigusloojatele, Euroopa Parlamendile, äh, Euroopa Komisjonile ning nõukogule. ja äh, lõpetuseks, tõenäoliselt on vaja liikmesriikide lähenemisviisi finantskuritegude vastases võitluses ühtlustada. leiame, et äh, lisaks sellele tuleb võtta meetmeid järelevalve lähenemisviisi ühtlustamiseks, tuleb äh, pöörata tähelepanu näiteks kliendi suhtes kohaldatavatele hoolsusmeetmetele ning anda ka Euroopa panganduse järelevalvele tugevamaid äh, tööriistu selleks, et äh, standarditest kinnipidamist jõulisemalt jõustada kokkuvõtlikult võib öelda, äh, samamoodi nagu eelkõneleja ütles, et äh, kõige olulisem on olemasolevate õigusaktide tõhus rakendamine äh, ning hea andmevahetuse tagamine ning jõustamise pädevuste tagamine. suur aitäh, proua Valjan, teile meie nimekirjas on ka tegelikult rahapesuvastase töökonna esindaja ja samas ma pean ütlema, et kahjuks see esindaja pidi eh, eraisikulistel või eraelulistel põhjustel kutsest küll loobuma, aga eh, kõike eh, kes eh, ei ole saanud tulla, on esitanud meile kirjalikud eh, vastused eh, küsimustele, need on alati seisest kõigile kättesaadavad. Ähm, aga nüüd annan ma sõna proua Schröderile, kes on Äh, just peadirektoraadi tegevdirektor ning tema vastutab selle eest, äh, millised standardid Euroopa tasandil paika pannakse. Ähm, proua Georges Schröde äh, istub tavaliselt seal keskses reas, kus komisjoni esindajad tavaliselt istuvad ja nüüd annan talle sõna, palun, teil on sõna suur aitäh, härra Langen, teile, lugupeetud daamid ja härrad, austatud parlamendisaadikud. kõigepealt tahaksin mina omalt poolt ka tänada teid selle eest, et te selle kuulamise korraldasite, mis on väga olulisel teemal. tahaksin tänada teid ka selle eest, et te komisjoni siia kutsusite selleks, et meie annaksime omalt poolt infot selle kohta, mida meie teeme selleks, et panna paika reeglid rahapesuvastases võitluses nii Euroopa tasandil kui rahvusvahelisel tasandil, sest et tegelikult tegelikult on väga huvitav näha seda, kuidas rahvusvahelise tasandi äh, töö äh, tegelikult suhestub ka Euroopa tasandil tehtuga üheksakümnendate aastate algusest on Euroopa Liit äh, võtnud vastu neli olulist direktiivi rahapesu ennetamise ja terroristliku tegevuse rahastamise ennetamiseks Need direktiivid äh, rõhutavad seda, et väga on vaja tugevdada äh, ühtset turgu, tuleb äh, kaitsta ähm, inimesi kuritegevuse ja terroristlike rünnakute eest. Need panustavad ka finantsstabiilsuse tagamisse, ähm, kaitstakse Euroopa Liidu rahandussüsteemi terviklikkust ja toimimist. Need instrumendid võtavad arvesse ja ma äh, tahaksin siin rõhutada, et nad võtavad siis arvesse rahvusvahelisi standardeid äh,, mille äh, FATF äh, ehk siis rahapesuvastane töökond on vastu võtnud, äh, nagu täna juba öeldud on, siis äh, see rahapesuvastane töökoht, töökond on teinud ära väga palju selleks, et üleilmselt võidelda ähm, Äh, nii rahapesuvastases, rahapesuvastase tegevuse vastu, äh, terrorismi äh, rahastamise vastu kui ka massihävitusrelvade levitamise vastu ja äh, see on see organisatsioon, kus on pandud paika siis äh, kõige olulisemad rahvusvahelised standardid selles vallas. ja selle töökonna töö on oluline ka Euroopa Liidu tegevuse kontekstis selles valdkonnas ja Manival, äh, kuhu on kaasatud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kes ei ole FATF liikmed, on ka väga oluline organisatsioon, täna on sellest organisatsioonist juba ka räägitud FATF-i soovitused on nii-öelda pehme õiguse valdkonna kuuluvad soovitused, kuid ma võin äh, kindlalt väita, et praktikas neid austatakse. rahapesuvastane töökond korraldab oma liikmete vahel vastastikuseid hindamisi selleks, et äh, vaadata, kas need soovitused äh, korrektselt ka ellu rakendatakse ja kas vastavad standardid korrektselt ellu rakendatakse. väga palju koostatakse vastastikuse hindamise raporteid, mis ka avaldatakse, avalikustatakse. selleks, et selliseid vastastikuseid hindamisi äh, läbi viia, on see rahapesuvastane töökond välja töötanud ühise met-, metoodika äh, selleks, et äh, oleks võimalik läbi viida, viia hindamine selles protsessis. rahapesuvastase töökonna äh, soovitused ja selline vastastikune hindamine liikmesriikide vahel on väga olulisel kohal rahapesuvastases võitluses ja terrorismi rahastamise vastases võitluses. kui nüüd rääkida Euroopa Liidu perspektiivist, siis rahapesuvastase töökonna standardite ülevaatamine võtab arvesse ka, seda võtame arvesse ka siis, kui me Euroopa vastavaid õigusakte üle vaatame. Äh, me vaat-, valmistame praegu ette ettepanekut äh, muutmaks äh, Euroopa Liidu akiid ja rahapesuvastase võitluse direktiivi ja Euroopa Komisjon võtab arvesse nende standardite muudatusi ja samal ajal austatakse Euroopa Liidu akiis sätestatud ma arvan, et oluline on rõhutada siin ka seda, et Euroopa Komisjon on FATF-i asutajaliige eh, ja panustab aktiivselt eh, sellesse töösse ja eriti kui me räägime äh, läbirääkimisprotsessist, äh, mis on seotud äh, mõistete ja definitsioonidega ja FATF-i standardite ajakohastamisega. Euroopa Komisjon mängib võtmetähtsusega rolli ka selles, et ennetada konflikte Euroopa Liidu õiguse ja rahapesuvastase töökonna standardite vahel. Euroopa Komisjon panustab omalt poolt ka nende Euroopa Liidu liikmesriikide äh, tegevuse, kes ei ole FATF-i liikmed ning äh, äh, lisaks sellele Äh, vabandame, kuid kahjuks on saalis tehnilised äh, heli kvaliteediga seotud probleemid. That go further than the FATF standards uh, and that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 ja tahaksin teda tervitada, ütleb härra esimees. I'm getting a lot of feedback. Oui, il va commencer, il va commencer.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 Okay, sir, go on, please. palun, teil on nüüd sõna. Should I begin my? suur aitäh, kas ma võin nüüd oma ettekandega alustada yes.? Just to talk, okay, just to check. Yes, sir. teeme kõigepealt ühe väikese kontrolli mm.. You can start. Te võite nüüd alustada. Hi. Can I start? Yeah, please. You have the floor. Thank you. This, this, distinguished committee members. austatud äh, panakomisjoni liikmed suur aitäh selle eest, et te andsite mulle võimaluse kõnelda selle olulise äh, komisjoni ees äh, teemal, mis puudutab rahvusvahelist äh, normide paikapanemist maksustamise küsimuses ja infovahetuse küsimuses. tegemist on väga asjakohase küsimusega ja siin tuleb mängu ka arenguriikide küsimus normide paikapanemise süsteemis ÜRO maksukomisjon on kahekümne viiest inimesest koosnev ekspertide rühm, mis on äh, ametisse määratud ÜRO peasekretäri poolt selleks, et äh, anda suuniseid rahvusvahelise maksukoostöö küsimustes ja eriti äh, on eesmärgiks aidata arenguriike selles valdkonnas. komisjon varasemalt kohtus vaid korra aastas viie päeva jooksul, kuid alates selle aastast detsembrist hakkab nad kohtuma kaks korda aastas neli päeva korraga ja see on vastuseks äh, üleskutsele, eriti just arenguriikide poolt, äh, saamaks rohkem tuge ÜRO äh, rahvusvahelise maksukoostöö valdkonnas ma saan teiega siin mm, koos olla vaid kella üheteistkümneni, kuid mul on hea meel sellegipoolest siin olla. see töö on alarahastatud, aga eriti just alakomisjonide töö kes tegelevad nende ettepanekutega, mis tuleb äh, maksuküsimuste komisjonilt, kuid väga oluline on märkida ära see, et Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat DEFCO on mänginud olulist rolli äh, andmaks strateegilist abi äh, teatud alakomisjonidele selle aasta jooksul, eriti on antud eelarvelist abi ning eh, see väljendub ka nendes suunistes, eh, mida eh, me maksubaasi kadumise ja muude küsimuste valdkonnas oleme andnud. ÜRO Maksukomisjoni töö austab üksikute riikide suveräänsust, kuid suveräänsuse tunnustamine üleilmses omavahel ühendatud maailmas peaks võtma arvesse ühendusniite e-, esiteks maksusuveräänsuse teostamisel peaks riik võtma arvesse oma tegevuste mõju üleilmselt, eriti kui eh, see piirab teiste riikide maksusuveräänsuse elluviimist, see puudutab tax eh, spilloveri eh, fenomeni, mis tähendab seda, et ühe riigi maksupoliitika mõjud avalduvad teistes riikides ja see puudutab küll mitte ainult, aga ka arenguriike. teine oluline ühendusniik on see, et selleks, et maksusuveräänsust üleilmses keskkonnas rakendada, on vaja informatsiooni ja võimet seda informatsiooni analüüsida ja hallata. riikidel peab olema pädevus seda informatsiooni analüüsida ja see on väga oluliseks aspektiks vastuseks globaliseerimine selles valdkonnas ning kui valitsused ei suuda maksuinfot äh, vahetada ja äh, välismaiseid maksuotsuseid jõustada, äh, siis äh, see on vesi nende veskile, kes ei tahagi maksukohustusi täita. konkurents paljude riikide vahel maksuküsimustes ja investeeringute valdkonnas ning soov toetada riiklikke edukaid ettevõtteid on ka faktorid, mis Äh, äh, võivad äh, olla stiimuliks nendele, kes ei taha makse maksta. maksutalune konfidentsiaalsus on väga oluline kontseptsioon, kuid nagu teisedki olulised kontseptsioonid, ka seda kasutatakse sageli ära. oluline on see, et seda ei kasutataks ära riigipõhiste aruandlust, aruannete kontekstis, raportite kontekstis Äh, maksukomisjoni töö äh, infovahetuse valdkonnas on äh, suures osas keskendunud just ÜRO näiteks topeltmaksustamise konventsiooni informatsioonivahetuse artiklile. see puudutab nii arenguriike kui arenenud riike ja selle artikli eesmärgiks on muuta teabevahetuse kontseptsioon selgemaks ja jõulisemaks. seda vaadatakse praegu üle ja see protsess jätkub äh, selle mudeli järgnevas versioonis ka, mis peaks järgmisel aastal välja tulema. paljudes valdkondades äh, ÜRO mudel on vägagi erinev OECD sellest sarnasest äh, konventsioonist siin tuuakse välja suuremad erinevused arengu ja arenenud riikide vahel, kuid kui me räägime infovahetusest, siis erisused ei ole nii väga suured sarnasused on palju rohkem nähtavad arengu ja arenenud riikide vahel kui erisused ja äh, ÜRO mudel on nad võtnud arvesse seda, mis OECD mude-, mudelis on ära toodud selleks, et aidata just eriti arenguriike. mõnikord äh, tulevad äh, erisused aga eh, eriti välja. ÜRO mudel rõhutab seda, et infovahetuse eesmärgiks on hoida ära nii maksude vältimist kui maksudest kõrvalehoidmist ja see vastab OECD mudelile, eh, kuid rõhutab seda aspekti siiski rohkem kui OECD mudel. me rõhutame seda aspekti sellepärast, et näidata, et agressiivse maksude vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vahel on väga õhuke või peenike joon Äh, ja äh, tulemus on ikkagi sama, äh, sõltumata käitumise kategoriseerimisest. ÜRO maksukomisjon on toetanud seda, et andmevahetust rohkem kasutatakse, see toob kaasa kasu kõikidele riikidele, kaasa arvatud arenguriikidele, annaks neile juurdepääsu vajalikule informatsioonile. kuid lisaks on arusaam, et on tõeline vajadus anda abi arenguriikidele selleks, et sellised süsteemid seal ka paika saaksid. see puudutab infotehnoloogia alast abi, mida neil riikidel on vaja Äh, lisaks sellele on vaja ka suurendada nende riikide suutlikkust analüüsida seda informatsiooni, et seda teavet võimalikult hästi ära kasutada äh, ja kui me räägime automaatsest infovahetusest üleilmsel tasandil, siis äh, ei tohi panna paika sellist süsteemi, kus mõned riigid saavad infot ja mõned mitte. see toob kaasa infolünkade suurenemise Äh, arenguriikide ja arenenud riikide maksuasutuse vahel. lisaks äh, see äh, suurendab ka lünki, sarnaseid lünki arenguriikide ja hargmaiste ettevõtete omanduses oleva informatsiooni vahel. meie omalt poolt ootame, millised on teiepoolsete arutelude tulemused, aitäh! Thank you very much, Mr. Suur tänu, härra Michael Lennart ja ma kuulsin, et te peate kell üksteist lahkuma. juba tunni aja pärast. ma tänan teid. ja nüüd viimased kolm minutit saab veel proua Schröder sõna ja siis küsimused. suur tänu. jah, ma jätkan sellest mida komisjon teeb, sest äh, kui ma rääkisin, siis paraku, kui siin ühendust ÜRO-ga loodi, läks osa minu kõnest kaduma, nii et ma kordan osa asju üle. jah, komisjon FATF-i asutajaliige, rahapesuvastase töökonna asutajaliige ja aktiivselt panustab äh, selle organi töösse ja just läbirääkimistel oleme aktiivsed osalised, kui FATF norme, standardeid ajakohastatakse, moderniseeritakse ja komisjonil on ka väga tähtis roll, et ära hoida konfliktid FATF-i soovituste ja Euroopa Liidu õiguse vahel. komisjon saab anda oma panuse ka sellesse, et ähm, aitab neid liikmesriike, kes ei ole FATF-i liikmed, ehkki jah, ka Manival tegeleb sellesamaga ja väga tähtis on ka see vastastikune hindamine ja aruanded selle kohta. Euroopa liikmesriikide jaoks on see väga väärtuslik infoallikas ja eh, tänu sellele infole saab ka komisjon paremini jõustada norme. me üritame eh, ka Euroopa Liidu õigusaktid vastavusse viia viimaste FATFi standarditega ja samas pakume välja poliitilisi lahendeid, mis FATFi normidest ka kaugemale lähevad. nii et me kas jõustame olemasoleva FATFi standardeid, muutes nad rangemaks või võtame sihikule konkreetsed riskid, kus FATFi standardid ei likvideeri lünki, samas me oleme näinud, et on probleemid olemas Euroopa Liidus või mõnes liikmesriigis. toon ühe näite. neljas Euroopa Liidu rahapesuvastane direktiiv, mida praegu just üle võetakse, läheb oluliselt kaugemale kui FATF-i standardid ja toon kolm konkreetset näidet. kõigepealt Äh, poliitiliselt tundlikud isikud ja nende kohta reeglid, teiseks läbipaistvusrežiim, tegeliku tulusaaja kohta, kui tegemist on äriühingute ja siht, usaldusühingutega, liikmesriigid peavad registrid nende kohta looma, nende tegelike tulusaajate registrid asutama ja samuti äh, maksed äh, mida tehakse teenuste ja kaupade eest sularahas, on meil sihikul ja sellekohased sätted. neljas rahapesuvastane direktiiv on ka reageeringuks Euroopa Liidu poole pealt Panama lekitustele ja viimastele terroriaktidele Euroopa Liidus. nii et me läheme kaugemale sellest, mida FATF normid nõuavad ja komisjoni ettepanekute eesmärgiks on ka virtuaalne vääring äh, viia direktiivi kohaldusalasse selleks, et ka tugevdada kliendi suhtes kohaldatavaid hoolsusnorme. ja me tahame ka läbipaistvusrežiimi veelgi tugevdada, kui kõneks on tegelikult tulusaajad nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu direktiive, siis tegemist on meil minimaalselt harmoneerivate direktiividega, liikmesriigid ise saavad kaugemale minna kui direktiivi nõuded. ja eesmärgiks on, et meil oleks selline takistav raamistik, mis võimaldab tuvastada ja ka vastutusele võtta äh, sellised finantstehingute tegijad, kes panevad toime äh, kriminaalkuritegusid. ja nagu eelmises direktiivis. väga tähtis on ka õigeaegne ja tõhus ülevõtmine. ja me jälgime tähelepanelikult, et seda ka tehakse. ja kui vaja, Euroopa Komisjon algatab rikkumismenetluse, kui nõuetest kinni ei peeta ma loodan, et see näitab, kuivõrd keeruline on reeglite kehtestamine rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases tegevuses. Euroopa Parlament on ka siin väga tähtis sammas ja FATF-i mõju ja teiste organite mõju nagu Manivali mõju on ennekõike selles, et nad seavad rahvusvahelisi standardeid ja teostavad hindamist. tänan. suur tänu, proua Suur-Schröder. ma tahan vabandada, et enne pidime teid katkestama nimelt eh, meil oli algselt informatsioon, et härra Lennart on ainult kella kümneni saadaval, tegelikult on üheteistkümneni, vabandame. ja nüüd? on meil proua Karolin Mälkolm eh, järgmiseks sõnasaajaks, kes on OECD maksupoliitika ja maksuhalduse keskuse direktori nõunik ja meil on videokonverents. proua Mälkolm, kas te olete olemas meie jaoks? jah, pisut keeruline on meil tehnika kasutamisega Euroopa Parlamendis. siin on veel parandamisruumi. <laughs> Carolyn Malcolm. Carolyn Malcolm, palun, nüüd on sõna teil. suur tänu. suur tänu selle kutse eest OSCD-le, et tulla teiega täna rääkima. mul on selle üle suur heameel, see on väga aktuaalne teema, millest me räägime ja kena on selles osaleda. me töötame tihedalt käsikäes Euroopa Liiduga ja eriti tegeleme Pepsi teemaga, see on siis maksubaasi õõnestamise kasumi nihutamise teemaga koos teiega. ja maksude läbipaistvus on teema, millega OECD on väga palju tegelenud ja meie globaalne foorum maksude läbipaistvuse küsimuses ja infovahetuses küsimuses on samuti sellega põhjalikult tegelenud. ma sain mõned küsimused ette ja võib-olla, et viia teid kurssi, kuhu ma olen välja jõudnud räägin sellest pisut. nimelt, kuidas on lood rahvusvaheliste maksude läbipaistvuses normide väljatöötamisega ja räägite ka, kuivõrd tugevad need normid on, tahetakse selle kohta rohkem kuulda. kui me vaatame Panama dokumente, siis me näeme, millised on probleemid, aga rahapesu, maksudest kõrvalehoidmine, maksude vältimine on suureks probleemiks. on vaja eristada neid asju, kui me räägime näiteks Panama dokumentidest, tuleb mõista erisust sellest, kust me oleme tänaseks välja jõudnud ja milline on rahvusvahelise maksude läbipaistvuse raamistiku seisund ja kus me olime kuus-seitse aastat tagasi, kui töö alles käivitus ja kui me vaatame Panama dokumente ja seal informatsiooni, tasub meeles pidada, et need dokumentidel on ajalooline taust ja erinev on olukord täna, kus meil on juba infovahetus kehtestatud. jah, maksude läbipaistvus, selleks on meil infovahetus tellimise peale, pöördumise peale ja teiseks automaatne infovahetus. nüüd automaatne finantsaruandluse infovahetus, see on midagi, mille OECD ära otsustas aastal kaks tuhat neliteist ja sada üks jurisdiktsiooni maailmas on nüüd otsustanud seda meie OECD standardit ellu rakendada ja aastal kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist hakkab infovahetus peale. nüüd, kes e, on otsustanud sellest tähtajast kinni pidada? jah, OECD G kakskümmend riiki ennekõike teevad seda, aga ka suured finantskeskused on otsustanud seda teha ja arenguriigid on ka kutsutud ja me toetame neid, et nad ka ühineksid automaatse infovahetusega maksude läbipaistvuse huvides, aga nad ei ole kohustatud seda tegema ja kinni pidama samast ajakavast kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist. me lihtsalt arvestame sellega milline on nende suutlikkus, Michael Lennart juba rääkis sellest, et neil ei tarvitse olla IT ja analüütilist suutlikkust, et see informatsioon ka kättesaadavaks teha, kui see on laekunud. aga samas on see väga tähtis riikide jaoks, kes tahavad hakata tegelema automaatse infovahetusega standardite alusel, nii et sada üks jurisdiktsiooni juba maailmas on kohustunud infot vahetama tänaseks Äh, nüüd selle standardi kohta äh, päringu peale info vahetamise puhul me oleme seda näinud, et globaalsel foorumil on väga põhjalik vastastikuse hindamise protsess ja käsitletakse siis, kas on õiguslik raamistik olemas ühes või teises riigis, et oma kohustused täita ja teiseks, kas kohustustest ka praktikas kinni peetakse, et kas on haldussuutlikkus tõesti vastata partnerite päringutele. see on väga tõhusaks protsessiks osutunud info vahetamine päringu peale ja see aitab riikidel oma kohustusi täita, selline eesmärk meil ju on Äh, aita kohustusi täita, et tõesti üks ja sama standard oleks olemas meil globaalselt, mis on ka täidetav. aga me tahame ka, et neil oleksid sellised mõõdikud, äh, et vaadata, kuhu ollakse ühes või teises riigis välja jõudnud ja et keegi ei saaks nüüd äh, jätta mingeid lünki ähm, globaalses süsteemis sellega, et ei täida kohustusi nii et globaalne foorum annab selle kohta soovitusi ja seni on üle viiesaja soovituse neilt tulnud, mis on ka riikides juba ellu rakendunud pärast seda, kui vastastikune hindamine algas. ja globaalne foorum annab ka saja kolmekümne seitsmele oma liikmele toetust, kes on otsustanud, et päringu peale vahetavad informatsiooni. nii et me toetame ühelt poolt, aga teiselt poolt ka eh, põhjalikult vastastikku hindame, kuidas standardi täitmisega lood on ja siin me tuleme nüüd automaatse infovahetuse juurde. automaatne infovahetus, äh, selleks on meil standard olemas ja aastal seitseteist, kaks tuhat kaheksateist käivitub selline vahetus. ja siis loomulikult algab ka analüüsiprotsess, globaalne foorum praegu hindab ja analüüsib, milliseid samme peavad riigid veel astuma, et rahvusvahelisi leppeid täita tõesti automaatselt hakata infot vahetama, aitame riike vajaduse korral siseriikliku, siseriiklike õigusaktidega, mis peavad olemas olema. on vaja ju nõuda finantsinstitutsioonidelt, et nad nõuaksid informatsiooni ja siis edastada see informatsioon maksuhalduritele, et nad saaksid hakata seda vahetama. OECD töötab ka terve rea süsteemide kallal Eh, mis peavad tagama kuluefektiivse, samas ka turvalise ja salastatud infovahetuse. Eh, see on IT-süsteem, mille OECD on hankinud eh, ja mis võimaldab infot vahetada maksuhaldurite vahel turvalises keskkonnas. ja selline keskne üks süsteem on väga kuluefektiivne valitsustele, ja tagab ka, et liidesed erinevate süsteemide vahel jäävad ära, ei ole vaja kuidagi ühitada erinevaid süsteeme. kõik see tõstab efektiivsust. jah, kui need vahe, infovahetused käivituvad, siis Globaalne Foorum hakkab ka eh, vastastikku hindama, kuidas see kõik toimub. nii et eh, kõigepealt info vahetamine päringute peale Äh, leiab analüüsimist, aga ka automaatne infovahetus äh, tuleb analüüsimisele. vaatame, kuidas täidetakse kohustusi, seda me teeme juba täna, aga me tahame ka paremini mõista, kuidas seda tehakse. ja tahame loomulikult toetada riike kohustuste täitmisel, seegi on väga oluline äh, nüüd me tahame julgustada neid jurisdiktsioone, kes ei ole veel Eh, võtnud omale rahvusvahelisi kohustusi. ma ütlesin, et see vastastikuse hindamise protsess eh, on väga tõhus, sest eh, tõesti sellega tugevneb aruandlus kohustuste täitmise üle, aga OECD-le on andnud mandaadi G kakskümmend selleks, et aasta kaks tuhat seitseteist juulikuuks G kahekümne kohtumiseks ette valmistada äh, Äh, ülevaade nendest jurisdiktsioonidest, kes ei ole tublisti edasi liikunud maksude läbipaistvuse standardite kohaldamisel. ja mõõdikud on juba olemas, meil on kolm kriteeriumi meie raamistiku raames ja kaks tuhat seitseteist juulikuuks peavad jurisdiktsioonid kõik teadma, millised kohustused neil asuvad ja tähtis on, et kõik teeksid koostööd ja peaksid nõuestest kinni juba juulikuus kaks tuhat seitseteist, et kõik riigid tõesti miinimum no, globaalsest standardist rangelt kinni peaksid, selline on meie eesmärk. küsiti ka selle kohta, et eh, kas kõige tähtsam on olemasolevate normide rakendamine või on vaja ajakohastada neid olemasolevaid norme ma arvan, et seni me oleme näinud ja siin ma tulen tagasi, et on vaja eristada seda, mis varem on juhtunud ja mis kajastub Panama dokumentides sellest, kuhu me oleme välja jõudnud tänaseks, sest tohutult on edasi liigutud viimase seitsme aasta jooksul. jah, globaalne foorum oma kogemustele tuginedes ja äh, vastastikustele analüüsidel tuginedes on leidnud, kõige tähtsam on tõhus rakendamine ja mitte uute standardite kehtestamine. standardid, mis meil praegu on maksude läbipaistvuse kohta, hõlmavad ka nõuet te tegelik tulusaaja avalikustada ja need on tugevad standardid, nüüd on pearõhk rakendamisel. ja kui me käsitleme seda laiemat teemat, et kuidas maksuhaldarid töötavad ja rahapesuvastased ametkonnad töötavad siis me peame mõtlema ka selle peale, kuidas need kaks poolt koostööd paremini saaksid teha. ja kas on olemas juriidilised sätted, et nad saaksid infot tõhusalt eh, vahetada, loomulikult peavad olema ka kaitsemeetmed ja eh, tähtis on, et need mõlemad ametkonnad saaksid hästi koostööd teha ja infot vahetada nii et me koondame tähelepanu ennekõike praegu praktikale ja ei mõtle nii palju nende standardite ajakohastamisel, mis on osutunud tugevaks. nii palju minu poolt, aga olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu. suur tänu, Karolin. ja nüüd ma tahan kõiki kõnelejad südamest tänada sõnavõttude eest. jah, me lasime teil ka ajast üle minna sest see on meie esimene kuuldamine eh, ja me tahtsime lihtsalt tõesti saada korraliku ülevaate praegustest meetmetest. Eh, ma tervitan ka Heidi Hautala kutsutud eh, roheliste delegatsiooni siia parlamenti. ja nüüd annan sõna komisjoni liikmetele me oleme kokku leppinud ka, milline on sõnavõttude järjekord ja kõigepealt saavad sõna mõlemad äh, äh, raportöörid, kõigepealt sotsiaaldemokraatide kaasraportöör Jeppe Kohvolt ja pärast ALDE kaasraportöör Peeter Jezek. Äh, jah, need kaks on loomulikult kogu parlamendi raportöörid, aga ma lihtsalt nimetasin ära fraktsioonid, kust nad pärit on. ja järjekord on selline, et meil on viieminutilised küsimuste, vastuste voorud ja ma palun, et te jah, vastake, kui te vastate, siis vastake konkreetsetele küsimuste esitajatele. härra Lennart on meieni kella üheteistkümneni ainult, proua Malcolm pikemalt, nii et kolleeg Kohvot. Uh, suur tänu, esimees ja suur tänu ka meie külalistele nende suurepäraste ettekannete eest, mis kirjeldavad problemaatikat väga hästi kõigepealt ähm, paistab, et meie hulgas on üksmeel, et viimaste aastate standardid on õiged standardid ja just nimelt äh, kohaldamine ning rakendamine on need, kuhu tuleks panustada ja võib-olla selles valdkonnas peaksime küsima, et miks me siiamaani ei ole suutnud neid standardeid kohaldada ega rakendada, kes selle eest vastutavad, liikmesriigid Euroopa Liidus, Euroopa Liit, kuhu tuleks öö, survet avaldada. Panama dokumentide leke öö, paljastas öö, varjatud, salastatud maailma ja öö, paistab, et kui saab osta anonüümi, et siis saab äh, kasutada seda rahapesuks, maksudest äh, kõrvalehoidmiseks. kui äh, riikides endiselt on lubatud e esitaja aktsiad ja nii edasi ja nii edasi, siis ma ei ole kindel, et me saame tegelikku kasusaajat tuvastada, kas meil ei oleks vaja keskset registrit, kus on kirjas tegelikud kasusaajad ja riigid saaksid siis ligipääsu ning saaksid vaadata, kes need tegelikud kasusaajad on. kas riikides on puudu öö, ressurssidest, võimekusest või poliitilisest tahtest, et asi on puudulik. mõningates riikides on standardite rakendamisel kindlasti öö, puudu just poliitilisest tahtest. Teiegi ütlesite, et standardeid ei ole ellu rakendatud ja äh, tõesti nii see on ja Panama leke paljastas selle katastroofi. ma tänan, kes soovib vastata? proua Mälkolm, kõigepealt teie, sõna on teil. Thank you very much um.... suur tänu. väga hea küsimus miks me ei ole suutnud kohaldada, miks me ei ole suutnud rakendada, seda tuleb näha äh, laiemas kontekstis, äh, riikides, äh, paljudes riikides on saavutatud päris palju ning on püüeldud praktilise rakendamise suunas nende standardite poole päris kõvasti. ei saa öelda, et igal pool oleks kohaldamine olnud puudulik. aga loomulikult parandamisruumi veel on ja ma arvan, et me peaksime asja nägema ka ajaloolises valguses, väga lühikese aja jooksul on äh, väga palju muutunud. kahe tuhande kuuendal, kahe tuhande seitsmendal aastal äh, oli kriisieelne aeg siis äh, olid pangandussalastus, äh, esitaja aktsiad, äh, väga paljudes kohtupiirkondades, nii seda enam ei ole. pangand-, pangasaladused on kadunud, esitaja aktsiad on kas kõrvaldatud või blokeeritud, aktsiate omanikud peavad olema teadlik, meil on kasusaaja omaniku standardid ja kui me kasusaaja omaniku standardi võtame sisse äh, maksustandarditesse, maksumaksja standarditesse, siis äh, on see suur samm edasi. nüüd äh, on äh, ka maksuametitelt tulemas nõue kasusaaja omaniku kohta. OECD ja, ja teised võtavad vastu kasusaaja omaniku standardid samuti ning see kindlasti on suureks tõukeks ka kohaldamisele. siis äh, kasusaaja omaniku küsimus ning keskse registri vajalikkus, praegusel hetkel me analüüsime kõiki võimalikke alternatiive. me ei äh, lahka küll asju väga äh, üksikasjalikult, aga lihtsaid vastuseid ei ole keskse äh, registri puhul tuleb küsimus, kuidas seda ajakohastada, kellel on juurdepääs, kui sageli seda ajakohastatakse, kuidas jagatakse äh, seda informatsiooni pi-, piiriüleste äh, ookeanitaguste maksuorganitega. praegusel hetkel on standard selline, et olgu tegemist kas finants institutsiooniga või direktoriga, siis maksustandardite puhul kehtib automaatne infovahetuse standard ning seda infot kasusaaja omaniku kohta tuleb samuti edastada. suur tänu, väike täiend on võimalik teha, meil on viis minutit härra Telesklahvile nüüd? väga palju küsimusi ja ma katsun teha lühidalt. Äh, mis puudutab äh, nüüd esitaja aktsiaid, olen OECD kolleegiga nõus ja väga palju on juba ära tehtud. ka meie äh, kolmekümne nelja liikmeses ei ole enam ühtegi riiget, kus ei oleks tegelikult esitaja aktsiaid kas blokeeritud või täiesti kasutuks muudetud ja Panama lekke puhul on näha tegelikult seda, mis on viimase kahekümne aasta jooksul juhtunud, aga see, mida ei näe, on see, et milline äh, on areng olnud selle kahekümne aasta jooksul. sul ma ütleks, et kõik oleks praegu suurepärane ja laitmatu, aga väga paljudes valdkondades ka salastatuse küsimuses on palju saavutatud siis OECD automaatne infovahetus, siis kolleeg oskab sellele paremini vastata, aga kui me vaatame neid riike, Äh, siis äh, väga paljudes riikides, äh, mis ennem olid Äh, väga paljud riigid, suuremad tööstusriigid, äh, keda pidada maksuparadiisideks, enam seda ei ole, selle, need ei ole selles nimekirjas. ja kus, kuhu siis see kasusaaja omaniku info panna, kas kesksesse registrisse või tuleks see info äh, detsentraliseerida kohustatud üksuste vahel, rahvusvaheline standard lubab mõlemat alternatiivi. nii et riigid või riigiülesed organisatsioonid nagu Euroopa Liit saavad langetada otsuse selles küsimuses. meile kui järelevalveorganile ei ole oluline tegelikult see, kus see info on. meie jaoks on oluline selle info kvaliteet ja tähelepanu tuleks pöörata äh, sellele, äh, milline on info kvaliteet, sõltumata sellest, kus seda salvestatakse, ning sellele, kuidas pädevad asutused saavad juurdepääsu sellele infole kas äh, puudu on äh, suutlikkusest või poliitilisest äh, tahtest, see on kõige olulisem küsimus, mõningates riikides jääb puudu tõesti võimekusest, kui me näeme, kui rikkad on kurjategijad ning nende entouraaž ja kui me võrdleme siis nende võimekust kohaliku tasandi politseijaoskonnaga vaeses riigis, siis lõhe on silmatorkavalt suur ning sellega tuleb tegeleda viimase kahekümne viie aasta jooksul, kui mina olen selle teemaga tegelenud, on poliitiline tahe tõesti tõusnud. osaliselt järelevalve mõjul, ka mustade nimekirjade tõttu. ma ei tea, kas on tegemist tõelise äh, poliitilise tahtega või pealesurutud poliitilise tahtega, aga igal juhul poliitiline tahe paistab olevat enamus riikides olemas, ükskõik mis selle mot-, äh, inspiratsiooniks või motiiviks. suur tänu, nüüd on jälle aeg üle läinud, see on selge, et kõigepealt räägime üldistest küsimustest, aga nüüd annan sõna meie kaasraportöörile Peeter Ježekile. suur tänu, esimees, suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, selle eest, et olete täna siia tulnud, suur tänu, et teie olete valmis meiega koostööd tegema läbi videolingi. kolleeg Jeppe sõnavõtust teemadel jätkates me kuulsime, et äh, meil on tegelikult olemas üsna kõikehõlmav ning üsna vastupidav õigussüsteem, aga tuleks keskenduda paremale kohaldamisele, koha, paremale rakendamisele. ma nüüd mõtisklengi siin, et mida me saaksime teha, mitte ainult meie kaasõigusloojate rollis, vaid ka selle komisjoni liikmetena no.. meie komisjon peaks esitama omapoolsed soovitused ka meist peaks olema abi. ja äh, te ei pea vastama põhjalikult äh, kohe, võite esitada meile soovitusi ka kirjalikult, äh, võib-olla oleks meil võimalik ka sellest inspiratsiooni ammutada. suur aitäh! kes sooviks sellele küsimusele vastata? härra Lennart, kas olete te seal teisel pool liinil olemas, tahate te vastata? You have, you have the, the floor? floor? No. okei okay. okay.. Dann uh, uh, Herr kui ei, siis härra Telesklav ja siis proua Šošoida, palun. Thank you. Uh, if we were... suur tänu. kui mängiksime siin jalgpalli, siis oleks see väga hea sööst meile. meie igal juhul julgustaksime nii teid kui ka kõiki teisi tugevdama neid asutusi, kes tegelikult peavad teostama järelevalvet kohaldamise üle. mitte ainult Moneyval ei ole siin asjakohane, vaid neid asutusi on teisigi väga palju kogu maailmas. samuti tuleb tagada üleilmne standardite äh, rakendamine. Euroopa on väga oluline, aga kurjategijad otsivad kohti, kus saab raha pesta, kus äh, on lüngad äh, reguleerimises, ma ei tähenda, et me peaks, ma ei arva, et me peaksime reguleerimist suurendama, aga ma arvan, et andmete standardid äh, ja ka maailma tasandil on siinkohal väga tähtsal kohal. ja meie äh, kavatseme siis ka omalt poolt läbi mõelda asja üle, võtame teie ettepanekud tõsiselt ja püüame kirjalikultki esitada mingisuguseid soovitusi. suur aitäh! meil on veel aega kaheks vastuseks, proua Schroeder ja siis proua Vaian, palun. suur tänu, esimees. kolleegide sõnavõtule lisates võin öelda, et olen nõus selle hinnanguga, olukord on tõesti muutunud viimase kahekümne viie aasta jooksul, oleme näinud väga jõulist liikumist positiivses suunas teadlikkus on kasvanud, eeskirju on rohkem, aga teadlikkus siiski ei ole praegu veel piibu, piisav. tuleb äh, sellest vallas veel pingutada. ja G kahekümne pingutused selles kontekstis on ka olulised. pärast Palama lek-, Panama lepet samuti G kakskümmend aktiveerus. paari sõnaga räägiksin ka äh, riikideülesest riski hinnangust. seda meetodit kasutatakse ja ka komisjon osaleb selles protsessis ja püüame äh, analüüsida erinevate nurkade alt seda, millised on äh, rahapesuga kaasnevad riskid mitte ainult piirkondlikul tasandil, vaid äh, sektori üleselt ja riikide üleselt. püüame paremini analüüsida mis on valesti läinud, mida saab paremini teha, mida saavad teised õppida. see on ka üks osa meie järelevalvetööst. suur aitäh, sest et ellurakendamine on teema, mis äh, meile siin Euroopa Parlamendis alati huvi pakub. Isabel Veijon, palun järgmiseks. suur tänu tegelikult äh, ma saan ainult takka kiita eelkõnelejatele Äh, natukene äh, pragmaatilisemast lähenemisest pangandussektori seisukohti esindades äh, mina samuti vastutan pankade reguleeriva, panki reguleeriva raamistiku eest maailma tasandil ja varipangandussektor hõlmab see töö ka me äh, oleme arvutanud välja, et suurte pankade puhul suured pangad on varipankadega äh, ühenduses, mitte finantsreguleeritud asutuste, vaid varipankadega. Äh, ja neid on kokku umbes kuus tuhat, nii et pragmaatilist lähenemist on hädasti vaja. mina leian, et sellised ülevalt alla meetmed juurdepääs äh, selgetele äh, kvaliteetsetele registritele, kust on teada kasusaaja omanik, äh, on hädavajalik. aga ka alt üles tööriistu võib vaja minna. kui te olete panga direktor ja te puutute kokku kuue tuhande üksusega, selle kuue tuhande üksusega, millest ma rääkisin oma igapäevatöös, siis peavad sul olema ekspertteadmised, millest äh, lähtuvalt äh, hinnata, kuhu äh, oma jõud suunata ja kuidas meie reguleerivat raamistikku kõige paremini rakendada. valiku langetamine on väga oluline ülesanne ja tõenäoliselt peame pragmaatiliselt mõtlema, et kuidas sellist eksperthinnangut, eksperthinnangu süsteemi üles ehitada. et äh, rõhuasetus oleks ikka õige. ja äh, seda saame teha, kasutades praegust õigustikku, aga tehes seda spetsiifilisemate soovituste abil. suur aitäh ja nüüd annan sõna fraktsioonide nimel kõnelejatele ja kõigepealt saab sõna Darius Rosati Rahvaparteist. Eh, suur tänu, esimees. suur tänu kõikidele asjatundjatele, kes on kohale tulnud, suur tänu selle kasuliku ja eh, informeeriva info eest. üks üldine järeldus paistab olevat see, et eh, standardeid määravaid institutsioone on meil küll ja küll ja institutsioone, kes esitavad soovitusi rahapesuvastaste meetmete, maksudest kõrvalehoidmise, maksustamise vältimise vastaste meetmete kohta on palju. aga nagu paljud eelkõnelejad on öelnud, kohaldamine, järelevalve jätavad soovida, ehk siis äh, rakendamine ja praktiline külg. minu küsimus kõikidele välisekspertidele on, et kuidas nad äh, hindavad Euroopa Liidu rahapesuvastast raamistikku. kas äh, see standarditest lähtuvalt kajastab kõiki häid tavasid või on äh, seal veel lünki, mida tuleks kiiresti täita? ja minu teine küsimus on suunatud proua Caroline Malcolmile. ta rääkis erinevatest kohtualluvustest kus järgitakse andmevahetuse standardeid ja paistab, et umbes kuuskümmend, seitsekümmend äh, kohtualluvust maailmas ei ole veel selle koostööga hõlmatud. kas äh, tegemist on maksuparadiisidega või selliste üldiselt äh, selliste kohtualluvustega, mida iseloomustab vähene läbipaistvus ja salastatus. kui me neid standardeid ei laienda ka nendele riikidele, nendele kohtualluvustele, millel seda veel ei ole tehtud, siis nii kurb kui see ka ei ole, peame me ka tulevikus veel võitlema maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu kuidas me saame teha seda, et äh, me laiendame neid standardeid ka nendele kohtualluvustele, kuidas ka me kanda hoolt selle eest, et äh, meie tegevus oleks tõesti äh, üleilmne ja enam selliseid riike ei oleks, kus need standardid ei kehtiks. suur aitäh, kaks erinevat küsimust, kõigepealt esimene Euroopa Liidu õigusraamistiku koha pealt, kes sellele sooviks vastata? jah Äh, niemand drängt sich vor. tundub, et keegi äh, siin äh, seda tahet üles ei näita küsimustele vastata, härra Lennart. You are available for answer? kas teie soovite vastata? Yes, the floor. Yes, perhaps uh, <clears throat> this is Caroline Malcolm from, from ah, the OECD. Caroline uh, Malcolm, uh, look, okay. On, on the... jaa, Caroline Malcolm OECD-st mis puudutab õigusraamistikku, siis OECD-s mina tegelen ka maksuküsimuses, äh, aga mina äh, edastan selle küsimuse oma kolleegile, kes on võib-olla pädevam selles valdkonnas. Ähm, on äh, palju organeid, kes Äh, vastuta selle eest, et reeglitest kinni peetakse, aga me oleme teinud väga palju tööd selle nimel, et meil oleks nagu üks äh, reeglistik, millest kinni peetakse, selle asemel, et meil oleks mitmeid eristandardeid äh, ja see on väga oluline selleks, et üleilmne kinnipidamine reeglitest toimuks. aga nüüd teine küsimus, võib-olla ma tahaksin viidata siinkohal ka eelkõnelejale. ma tahaksin kõigepealt rõhutada siin rakendamise poolt Äh, suutlikkuse suurendamine on väga oluline äh, ja mulle tundub, et äh, väga selgelt on välja öeldud see, et Euroopas on väga hea süsteem, aga üleilmselt see süsteem nii hea ei ole, üleilmselt on lünki ja need mõjutavad Euroopa suutlikkust ka riigiti ja kohustusi täita ja selleks, et siseriiklikul tasandil eh, seda ka tagada, on vaja samas üleilmset eh, reeglite austamist, tagamist, suutlikkuse suurendamine on üks asi, millega tuleb tööd teha, ähm, vastutavaid isikuid tuleb koolitada selleks, et äh, nad äh, suudaksid oma tööd teha, et finantskuritegevust oleks võimalik ähm, uurida, tõendusmaterjali koguda ja nii edasi ja see on väga suuremahuline töö. see on siis üks asi, mida ma tahaksin siin välja tuua, äh, sellepärast et siiani me oleme keskendunud ju standardite paikapanemisele, selle me oleme nüüd saavutanud, aga selleks, et riikides konkreetseid edusamme teha, on vaja neid riike rohkem toetada ja me oleme saanud Euroopa Liidu poolset tuge varasemalt ka, aga äh, seda on vaja ka tulevikus. OECD-l on näiteks äh, äh, maksukuritegevuse uurimise akadeemia, kus tegeletaksegi just maksu äh, kuritegevuse uurimisega eh, ja, ja see programm on väga populaarne, taotlejaid on alati rohkem kui kohti ja me tahame seda programmi jätkata, aga selleks on vaja raha eh, nüüd teine aspekt, teen väga lühidalt, mis puudutab jurisdiktsioone, mis on hõlmatud ja mis mitte, siis eh, tasakaal on siin väga habras, me peame tagama selle, et kõik olulised jurisdiktsioonid oleksid tak-, kaetud sellega, et äh, info mm, vahetus toimuks ja me peame veebis äh, ja avalikult kättesaadavaks tegema selle, millised jurisdiktsioonid on hõlmatud ja millised mitte äh, kuuskümmend või seitsekümmend jurisdiktsiooni, mis praegusel hetkel ei ole automaatsesse äh, infovahetusse kaasatud, on tõesti jah olemas ja selle põhjuseks on äh, see, et on olemas teatud arenguriike, kes ei ole finantskeskused äh, ja nad ei ole pidanud paika pandud ajakava raames neid reegleid sätestama, kehtestama, neile on antud pikem ajaperiood ja me teeme nendega koostööd selleks, et, et see tehtud saaks. suur aitäh, ütleb härra esimees, härra Lennart Äh, tundub, et me peame tehnilist, tehniliselt midagi muutma siin, aga igal juhul teie peaksite nüüd sõna saama. kas te kuulete mind, küsib härra Lennart. kas te kuulete mind? suurepärane. ma väga äh, vabandan, et äh, mind lülitati sisse, minu heli lülitati sisse teise kõneleja kesk, hetkel äh, ma väga vabandan selle eest, et ma niimoodi teise kõneleja kõnes sisse tungisin, aga igal juhul ähm, meie äh, tegeleme peamiselt maksuküsimustega, seetõttu oma esimese teema kohta kommentaare anda ei tahaks. teise punkti puhul tahaksin öelda, et jah, suutlikkuse suurendamise valdkonnas on võimalik midagi ära teha, aga on veel üks suurem küsimus, olulisem küsimus rahvusvahelise tasandi maksukoostöös praegusel hetkel äh, ja selleks on see, äh, mil määral need riigid, äh, mida rahvusvahelised normid mõjutavad, on kaasatud nende normide paikapanemisse. ja see on minu arvates midagi, äh, mida me pidevalt näeme öeldakse, et jah, te loote igasuguseid süsteeme, mis tuleb ellu rakendada, norme, mis tuleb ellu rakendada, aga meie ei taha loomulikult häid norme blokeerida, kuid tagada tuleb see, et need normid oleks ühtsed äh, ja võtaksid arvesse meie suutlikkust ja meie olukorda. ja veel üks asi, mis minu arvates on väga oluline selles valdkonnas, on see, et normid äh, peavad äh, olema midagi, mida nähakse, et nad on õiglased erinevate riikide suhtes, nende riikide suhtes, kes kuuluvad norme loovasse organisse ja nende suhtes, kes sinna ei kuulu ja üks suuremaid asju, paremaid asju, olulisemaid asju, mida saaks ära teha selleks, et tagada, et äh, nendel reeglitel ja normidel ähm, oleks suurem mõju, et nad paremini vastu võetakse, ellu rakendataks, on see, et tuleb tagada, et äh, kõikide riikideni jõutakse Äh, ja neile edastatakse informatsiooni selle kohta, et tegemist on normidega, mida on võimalik üleilmselt ellu rakendada ja tuleb veenda riike, et nii suurtele kui väikestele riikidele kehtivad ikkagi samad reeglid ja normid. aitäh! aitäh, härra Lennart! järgmises, järgmiseks annan sõna Mm, järgmisele kolleegile ja ma tahaksin öelda, et äh, suurte ja väikeste riikide vahelise äh, suhtluskorra paikamisel on Euroopa Liidus väga head kogemused, aga äh, järgmisena annan sõna siis väikese riigi esindajale Anna Komasile. tahaksin härra Malcolmilt küsida, et milline mm, on mõju see, kui USA ei kehtesta seda andmevahetuspoliitikat ja neid reegleid oma poliitika tõttu äh, Äh, milline on teie arvamus? kas Euroopa Liit selles raamistikus peaks oma fatkapoliitika juurde liikuma, äh, võttes liikule riigid, äh, kes ei ole reeglitest kinni pidanud ja härra Telesklahvile tahaksin öelda järgmist. mida teie arvate, kui võtta arvesse seda, mida me teame Ehm, Euroopa kohustatud üksuste kohta, pangad, advokaadid, et eh, mida te arvate struktuuride paikapanemise koha pealt, mis on mõeldud eh, varade varjamiseks? Ehm, millised on seaduslikud lüngad selles vallas, millised on eh, jõustamise puudujäägid, mis võimaldavad sellist olukorda äh, ja kas teie soovitus oleks selline, et koostatakse ametlik nimekiri ähm, poliitiliselt haavatavatest inimestest Euroopa tasandil? ja võib-olla te saaksite rääkida veidi ka selle koha pealt, äh, mida te täpsemalt mõtlesite mm, ühenduste koha pealt varipangandusmaailmaga või suhete koha pealt selle valdkonnaga äh, Te rääkisite natuke selle kohta, võib-olla saaksite sellest natukene täpsemalt äh, rääkida, sellepärast et väga paljud meist ei ole eksperdid selles valdkonnas ja me tahaksime selle kohta rohkem teada, aitäh! aitäh, meil on veel kolm äh, minutit aega selleks, et kuulata ära kolm vastust ja ma oleksin väga tänulik, äh, kui te saaksite võimalikult lühidalt teha, aitäh! härra Mälkam kõigepealt vabandust, proua Malcolm. Äh, suur aitäh, mis puudutab USA-d, siis te teate, et FATCA viidi sisse enne, kui ühised raamatupidamisstandardid äh, välja töötati. Äh, USA on öelnud, et ta tahab finantsandmed automaatselt süsteemi paika panna, kasutusele võtta koos FATCA-ga, aga mis puudutab poliitilist kohustust määruste vastuvõtmiseks, selleks, et tagada äh, vastastikuse informatsiooni vahetamine äh, FATCA põhjal ja CRS-i põhjal on oluline, see on eesmärk, mille suunas me liigume ja ma arvan, et äh, me ootame pikisilmi selle teostumist, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Telesklav. vastus siis teisele küsimusele. suur aitäh! ma tahaksin Äh, vastata pigem äh, selle nimekirja küsimusele, äh, sellepärast et meie ei teosta järelevalvet pankade üle, et ma ei saa seetõttu erinevate pankade rolli üle arutada, kas on sellise Pepsi ametliku nimekirja järele vajadus või mitte. ma arvan, et et see, nende isikute paikapanemine ja nimekirjas äratoomine ei ole tegelikult oluline. oluline on see, millised mehhanismid paigas on selleks, et tegeleda äh, selle riskidega ja ma arvan, et me peame ära tegema veel tööd äh, selle osas, mis asi on PEP, selle määratlemisel. Äh, kas on mõistlik see, et Äh, Püha Tooli esindaja Montenegros on selline isik või mitte. et võib-olla me äh, peaksime arutama seda, milline meie lähenemine peaks olema ja seetõttu ma arvan, et meil sellise ametliku nimekirja järele ei ole vajadust, sest et seda peaks kogu aeg ajakohastama, uuendama, üle vaatama. ja äh, oluline on äh, mõõda ka sellele, kui organisatsioonid teevad koostööd nende inimestega, kes sellises nimekirjas oleks, et nemad tegelikult ei ole ju ka kriminaalid, et neid ei tohi ka sellisena võib-olla kohelda. suur aitäh, proua Vaiand järgmisena. aitäh. mis puudutab seda nimekirja, ähm, jaa, äh, me peame olema praktilised, kui me sellele läheneme me oleme näinud seda, et informatsiooni vahetamine erinevate mm, asutuste vahel äh, kes tegelevad äh, rahapesu vastase võitlusega, terrorismi rahastamise vastase võitlusena, võitlusega, äh, võib põhjustada probleeme. pangandusjärelevalvajad on harjunud tegema koostööd kolleegiumides, kus vahetatakse mm, konfidentsiaalset järelevalvealast informatsiooni äh, ja kui nüüd puudutada, äh, ja kui see hakkab nüüd puudutama üksikisikute eraelust informatsiooni, siis tuleb äh, selgitada seda, kas see on üldse võimalik järelevalvajate vahel piiriüleselt. ja see muidugi sõltub kõik informatsiooni ulatusest need kolm dimensiooni võivad põhjustada või tekitada teatud tõkke viiteid täielikule teabevahetusele ja mõned meie kolleegid pangandusjärelevalvest ütlevad, et jah, hea küll, minu teisel kolleegil ei ole seda pädevust sellise teabevahetuse valdkonnas, hea küll, ja see tähendab ju seda, et äh, ahel katkeb see tähendabki seda, et selline üksikisikute kohta käiva informatsiooni vahetamine võib olla takistatud ja see ei ole nii lihtne. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Bernd Luke, järgmiseks äh, härra Luke äh, ma tahaksin ühe asja veel enne öelda, kui te sõna võtate, härra Lennart on viisteist minutit meiega veel siin äh, ja kui keegi temale tahab midagi esitada, siis, siis te võite enne sõna võtta. suur aitäh, proua, härra esimees, järgmine kõneleja, loomulikult rahvusvahelised maksualased reeglid Äh, luuakse esmajoones G20 giigi all ja OECD-s ja mõned võivad leida, et tegemist on sellise eliitse klubiga äh, ja ähm, Äh, ärihuvid kindlasti mõjutavad ka liikmesriike, nende valitsusi ja OECD-d ka seeläbi kaudselt. üks näide, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal OECD avas konsultatsiooni äh, riigipõhise aruandluse küsimuses ja peaaegu kaheksakümmend seitse protsenti panustest tulid just ärisektorist, ettevõtlussektorist, kuus protsenti ähm, ähm, toetasid mitteavalikke CBCR-e aga ÜRO tasandil seitsekümmend seitse pluss Hiina, äh, kes esindavad sada kolmkümmend neli liikmesriiki, on üles kutsunud ÜRO-d äh, suuremale koostöö maksuküsimustes äh, ja seal on palju riike, kaasa arvatud ähm, arenguriigid, kes peaksid saama võrdse sõnaõiguse maksuküsimustes. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, üheksandal juunil Ecuadori president julgustas looma ÜRO põhist organit tegelemaks nende küsimustega äh, ja offshore salastatuse küsimusega tuleks ka tegeleda, selle salastatuse küsimus tuleks kaotada, ehk siis küsimus nüüd äh, tuleb kohe. kas teie leiate, et ÜRO-s on äh, ettevõtete lobitegevus vähem nähtav? mis muudab maksuküsimuse alase tegevuse üleilmselt tõhusamaks ähm, Äh, kas siin tuleb äh, mängu ka see, milline jurisdiktsioon pakub äh, suuremat salastatust ja milline mitte ja kas see tähendab seda, et OECD-l ei ole nii palju pädevust tõhusalt tegutseda selle valdkonnaga? ja Äh, maailma suurimad pangad, äh, spetsialiseerunud äh, juriidilised firmad ja teised struktuurid on hakanud koostööd tegema selleks, et vältida maksude maksmist. kas te olete sellega ka nõus? suur aitäh, nüüd püüame kõne eest kinni pidada. ühe minuti annan järgmisele kõnelejale sõna Äh, lähme tavalise kõnede nimekirja järjestusega edasi, ma ei pea siin vahepeal äh, sõna võtma äh, järjekorraväliselt. aga siiski, okei okay.. härra Lennartile küsimus, mis puudutab riigipõhist aruandlust. kas ma pean esitama inglisekeelse küsimuse? väga hea. härra Lennart, Te tõite välja riigipõhise aruandluse küsimuse olulisuse, me teame, et paljud arengumaad leiavad, et siirdehinnad küsimus on väga keeruline, nad ei saa seda väga hästi rakendada. kui Euroopa Liit arutab riigipõhise aruandluse küsimust ja tahab selle siduda nii-öelda musta nimekirjaga, siis kas teie soovitus on USA ka sellesse musta nimekirja lisada? Euroopa Komisjon on nüüd valinud sellise lähenemise, et mitte äh, hõlmata sinna riike, millel on probleeme äh, föderaalselt madalamal tasemel, näiteks Nevada. milline on teie seisukoht selles küsimuses? härra Lennart, teil on üks minut, palun. suur aitäh, ma teen väga lühidalt. mina tegelikult ei räägi konkreetsetest riikidest, kuid väga oluline on see, et riigipõhine aruandlus toimiks ka äh, arenguriikide puhul on palju arenguriike mille puhul see künnis võib olla liiga kõrge ja seda vaadatakse mõne aasta pärast ka läbi ja nii edasi. kuid mina arvan, et äh, väga oluline on see, et info liiguks ja üks mure, mis äh, arenguriikidel on ja mida nad meile on väljendanud, on see, mis puudutab äh, konfidentsiaalsussätteid ja nende ärakasutamist riiklike edukate ettevõtete nii-öelda toetamiseks. Äh, ja alati valitseb oht, et äh, kui tegemist on väga eduka riikliku ettevõttega, siis äh, nende kohta ei pruugita tahta anda maksualast informatsiooni väga meelsasti. ehk siis minu arvates riigipõhise aruandluse küsimuses on teatud süsteemseid küsimusi, millega tuleb kindlasti tegeleda. ma ei hakka rääkima üksikutest riikidest, aga ma mainin veel ühte asja, mis on selle eelnõuga seotud see puudutab ärisektori mõju. jah, loomulikult ÜRO-s mängib see valdkond ka olulist rolli nagu ka mujal, aga me püüame saavutada siinkohal tasakaalu, kaasates ka vabaühendused ja muu. aga see ei ole üldsegi mitte lihtne ja äriettevõtetel ja nende esindajatel on alati lihtsam osaleda kusagil koosolekutel, kui seda äh, võib-olla on teistel me igal juhul püüame äh, leida tasakaalu ka alakomisjonid äh, ei pruugi olla oma töös alati väga tasakaalustatud, sest väga sageli äh, arenguriikide esindajad ei saa koosolekule kohale tulla, vabaühingute esindajad võib-olla samamoodi, aga suurettevõtete esindajad on sageli mm, kohal. sellest siis ka see tasakaalunihe ja ma usun, et äh, siin ei ole probleeme mitte just selle äh, aruandluse sisulise poolega, vaid muuga ja seetõttu ma arvan, et järjest rohkem toimub äh, riigipõhiste aruannete avalikustamist äh, ja ma usun, et lõppude lõpuks me jõuame üleilmsema ja avalikuma riigipõhise aruandluse süsteemi juurde. suur aitäh, härra Lennart, selle sõnavõtu eest ja ma soovin teile kõike kõige paremat. aitäh teile! aitäh teile siia tulemast! Uh, ja nüüd ECR-il härra Lükke. mina kasutan saksa keelt ja minu küsimus on ennekõike härra Telesklahvile ja ka proua Melk-, Välkomile osaliselt. see, mis te rääkisite, ütlesite, et õiguslik alus ei ole sugugi halb, mis meil juba olemas on ja ei ole vaja seda eriti parandada, äh, aga rakendusega on raskusi, jõustamisega on raskusi, ütlesite te. aga mina olen mures selle pärast, et õigused on küll siis head, kui nendest kinni peetakse, kui seadusest kinni peetakse, kui identiteet avalikustatakse. aga me oleme eh, saanud teadlikuks sellest, et eh, paljud, kes on seadusega pahuks, siis just varjavad oma identiteeti. kasutatakse igasuguseid variisikuid ja võltsidentiteeti, võltsdokumente. Eh, kas meil on ikka õige lähenemisviis sellisele seaduserikkumisele. me ehitame üles jah, suure seadusliku raamistiku, mis on suureks koormaks institutsioonidele ja seaduskuulekatele isikutele, aga need, kes tegelikult on kriminaalid, eh, esitavad lihtsalt võltsidentiteedi kohta dokumendid, kasutavad variisikuid ja tegelevad edasi rahapesuga minu küsimus on nüüd, et milline kogemus on teil senini selle parema õigusega. proua Malcolm ütles, et OECD on öö, jah, ennekõike sellest väljas, et paremini vaadata, kuidas ellu rakendatakse, teostab järelevalvet. aga kas parem öö, õigus hoiab ära kuritegevuse. aga kas ei ole nii, et kurjategijad leiavad siis uusi võimalusi, kuidas kõrvale hiilida, isegi olu-, seadused head on, kasutavad võltsi identiteeti. ma tänan. vastan saksa keeles, kui tohib, ütleb härra Telesklav. rahapesu vastu võitlus on väljakutseid esitav ja kõige raskem seejuures on teada saada, et kes siis tegelikult tõesti on see tegelik tulusaaja, tegelikust tulusaajast omanik. ja seda on väga raske ka reguleerida. minu ko kogemus on selline, et kui me vaatame finantstehinguid, siis me saame jälile, kes saab kasu, kes saab tulu kes jah, kellele läheb mingi sihtasutuse või ettevõtte pangakontol olev raha. ja kes siis mängib seda esimest viiulit, on vaja teada, sest tegelikult osalisi on ju palju ja kui me seda teame eh, ahela algusest lõpuni, siis asjad paranevad ning meil on vaja tuvastada see kasusaaja, aga see seondub sellega, et kes mida teeb ettevõttes ja jälle siin me tuleme finantsinstitutsioonide rolli juurde, pankade rolli juurde, kes saavad selles selguse luua ja selline kohustus peab neil ka olema. jah, on vaja muidugi olukorda veel paremaks muuta aidata äh, parandada, siin annab veel palju ära teha aktsiate koha pealt. Äh, kui reeglitest varasemal ajal kinni ei peetud, siis sanktsioonid ei olnud võib-olla piisavalt äh, nõrk, tugevad, nii et siin on vaja parandamist. teiseks, rahvusvaheline koostöö, rahapesu toimub ju piiriüleselt ja meie liikmesriigid, osalisriigid tihtipeale piirduvad siiski oma territooriumil toimuvaga, väga palju on Euroopa Liit ära teinud oma seadustega, oma direktiividega nii et ma usun, et nüüd on ka globaalselt vaja edasi liikuda. nüüd üks probleem, mis meil on, millest tuleb ka rääkida, on nimelt andmekaitsesätted, mis eh, tihtipeale pärsivad koostööd, ma tean, see teile hästi ei meeldi, aga praktikuna ma pean ütlema, et eh, asjad peavad ikkagi olema eh, kooskõlas ja ühelt poolt me võit-, võitleme rahapesu vastu, see nõuab läbipaistvust, aga teiselt poolt on meil andmekaitse sätted, mis äh, vastupidiselt toimivad. ja meil on ka äh, kõrgemate kohtute lahendid äh, andmekaitse osas, mis ka töötavad vastu. nii et siin peab ikkagi kooskõla jälle paika saama, tasakaal jälle jalule tuleb seada. jah, palju annab ära teha. jah, Äh, nii et panen siin punkti. Äh, suur tänu. jah, äh, teie Liechtensteinis kõike kogusite seda omal nahal, nii et teil on, on, mida meiega jagada. nüüd proua Mälkolm, palun, lühidalt. suur tänu, Varro kolleeg ütles väga hästi Äh, et koostöö peab olema piiriülene ja ka ametkondade vahel peab äh, siseriiklikult äh, hea koostöö sujuma. jah, seadustega pannakse uued kohustused ja on kindlasti need, kes üritavad kõrvale hiilida ja sellepärast peab olema väga valvas ja ei ole ühtset vastust nendele probleemidele, aga ma arvan, et need normid, mis meil tänaseks olemas on, loovad selguse ja on ka piisavalt paindlikud. et kui üritatakse kõrvale hiilida, et mida siis ette võtta, kuidas kõigepealt tuvastada need kõrvalehiilijad ja vastutusele võtta. suur tänu. järgmine on Louis Michel, palun Alde. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka kõikidele sõnavõtjatele, kõigepealt üks äh, väike märkus. kuulan teid ja mulle jäi mulje, et äh, meie vastuste tõhusus äh, sõltub, vähemalt mul on selline tunne, ja pärast seda, kui ma teid nüüd kuulasin, et meie vastuse reaktsioon, tugevus sõltub riikide heast või halvast tahtest palju vähem kui nendest piirangutest, mida on vähem äh, reaalsel tasandil, tõketest, mida on vähem kohaldamise teel. paistab, et on vaja poliitilist tahet ja poliitiline tahe ei ole äh, alati poliitika äh, ei ole alati voorus, mis sünnib iseenesest, see sõltub sageli surveavaldustest. nii et Äh, ühi-, muidugi, loomulikult äh, teiegi saate avaldada moraalset äh, survet poliitikale ja poliitilisele maailmale. ja veel üks element, me oleksime võinud Euroopa me, me võime Euroopa tasandil saada edu ainult siis, kui me teeme seda ka mujal. Euroopa, nii nagu teistes sektorites, võib ka olla Euroopa avangardistlik selles valdkonnas. seegi on väga oluline element, et ja veel, ma ei kuulnud, millised, milliseid vahendeid me võiksime kasutada, et vahendajaid äh, reguleerida, vahendajatele suunata oma tegevust sihipärasemalt. Nemad on need, kes seda moraalselt kaheldava väärtusega äh, protsessi soodustavad, kas meil ei peaks olema mingit ühist teksu äh, defi-, definitsiooni maksudest kõrvalehoidmisele, maksude, maksustamise vältimisele. Äh, me kasutame sõnasid, neid sõnu üsna küüniliselt. mida see siis peaks üldse tähendama, see maksudest kõrvalehoidumine, see on midagi enamat, kui me tavaliselt arvame. ja olen veendunud, härra esimees Äh, jään ootama, et koostatakse asjakohasest õigusloomest võrdlev ülevaade Euroopa riikides ja et me suudame puudujäägid kõrvaldada sätetest kõrvalehoidmise vallas ja meie õigusloojad ka siin Euroopa Parlamendis peaksime moraalse järelevalve kohustust nagu kord ja kohust täitma ning saama seda teha. jah, see uuring, millele te viitasite, eh, kas see on praegu koostamisel? tahaks, et proua George Schröder äkki meile vastaks, et kui eh, ka selle kohta, kui palju me peaksime olema eestvedajad. jah, ma teen väga lühidalt, vastus on selge, ma olen täiesti nõus sellega, mida Louis Michel ütles, et tuleb võtta juhi roll. toon ühe väga konkreetse näite, sellest ma rääkisin ka sissejuhatuses, et uued eeskirjad, mis me juulikuus esitasime, eh, jah, eh, dubleerivad seda, mis meil on juba olemas eh, tegeliku tulusaaja kohta. Eh, eh, meil on hea strateegia FATFis ja teistes organites olemas, kes tegelevad rahapesu vastu võitlemisega ja maksudest kõrvalehoidmisega. jah, tõesti, me peame näitama, et me tahame ja võtame juhi rolli oh.. jah, parlamendil on vaja siia ka komisjoni kaasata, sest komisjonil on algatusõigus. nüüd, kes soovib sealtpoolt vastata, proua Peion? ja mis puudutab pankade alaseid õigusakte ja vahendajaid, et kuidas vahendajad paremini kontrolli alla saada? Thank you. Thank you very much uh.... suur tänu Äh, kuidas paremini kontrollida, paremini mõista, äh, et mm, kuidas paremini allutada äh, reguleerimisele vahendajad ja ka selgust saada, kes on siis need tegelikult tulusaajad ahela lõpus. jah, see on, kõik on väga huvipakkuv on vaja välja töötada konkreetsed standardid, anda juhtnöörid nendega finantsinstitutsioonidele, kes siis saavad selguse luua. ja Euroopa Liidus me tahame konkreetsemad standardid välja töötada. ka erandite kohta jah, sellised äh, ärisidemed isikute vahel, see on erijuhtum ja samuti mm, selline äh, tugevam kliendi suhetes kohaldatav hoolsusmeetmete rakendamine. Need on kaks instrumenti. Ähm, aga meil ei ole õigust konkreetseid standardeid välja töötada mm, riskantseid äri, riskantsete ärisuhete tuvastamiseks. me oleme jah, kontaktis pangandusjärelevalveasutustega ja näeme, et äh, viimasel puhul ka väga suured erisused liikmesriigiti jah, me tahaksime konkreetsemaid standardeid välja töötada selle kohta, kuidas eh, hinnangud kogu eh, äriühingut puudutavaid riske paremini koostada. jah, Šveitsi pank Singapuris just äsja suleti illegaalse tegevuse tõttu, kuulsime me. nüüd eh, härra Telesklav lühidalt. jah, lühidalt toetan härra Michelli sõnavõttu vahendajate parema kontrollimise kohta. tõesti on vaja parem järelevalvet teostada, testida, kas nad tegutsevad seaduspäraselt paremini ja võib-olla ka nõue finantsasutus vahendajatele, et nad tohivad eh, tegemist teha ainult selliste vahendajatega, keda ka kontrollitakse. praegu sellist nõuet veel ei ole, aga see oleks üks hea mõte. väga huvitav ettepanek ja nüüd järgmine on Fabio Dimasi kuuest, kes saab küsimuse esitada. suur tänu. enne kui ma tulen oma küsimuse juurde eh,, tahaksin ühe vastuväite eh, tuua, et asi elavam oleks härra Telesklav Manivalist ütles, et eh, enamikel juhtudel sellised eh, riiulifirmad luuakse täiesti õiguspäraselt, aga mulle meenub väga hästi üks äh, aruanne eh, senatist, kus küsiti, et kuidas sellega ikkagi on ja leiti et, et üle üheksakümne protsendi lähtub ikkagi ebaausatest motiividest ja OSCD tegi eksperimendi äh, Austria professoritega, professoriga, kes näitas, kui lihtne on riiulifirma kaudu äh, kuritarvitada olukorda. nii et Saksamaal ka on meie üksus öelnud, et nii need asjad ei tohi olla. meil ei ole mingit varade registrit keskset, kust me saaksime informatsiooni nii et eh, eh, ärge arvake, et me nii heal teel oleme. ma natukene siiski kutsuks teid ettevaatlikkusele ja Euroopa pangandusasutus. nüüd, mis puudutab neid avaliku elu tegelasi, eh, jah aga siin kasutatakse sellisel juhul oma endist abikaasasid, äiasid, ämmasid. nii et ja ka tahaks ka teada, kui palju Panama dokumentide puhul on nüüd jätkutegevust olnud. ja pangad ise ütlevad mulle, et neil on huvi selle vastu, et loodaks parem ettevõtete register ja meil on probleem, et lihtsalt pannakse mingi isik etteotsa, kes registreeritakse ka registris. ja eh, miks ette ettevõtjal ikkagi, miks ta ei nimeta oma tegelikke omanikke, mis neid takistab? nüüd vastuseks annan sõna härra Telesklahvile ja see puudutas riiulifirmasid ja nende kurjakavatsusi. ja siis proua Vajan. Glaube... ma arvan, et tuleb olla ettevaatlik, kui hakatakse väga kategoriseerima et kõik, ei saa ju öelda, et kõik poliitikud on korrup-, korruptiivsed, sellepärast et mõned on. sama lugu on riiulifirmadega, ei ole kõik illegaalsed. Äh, sellepärast, et neil ei ole oma personali, keda tööle võetakse. Äh, ja mis puudutab riiulifirmasid, siis Äh, ma tean, et üks ajaleht äh, kontrollib väga suurt hulka riiulifirmasid, aga minu arvates ei ole siin mingit probleemi. nii et ma tegelen rahapesuvastase võitlusega, aga ma ei arva, et, et asi nii hull oleks. aga on selge, et jah, väärkasutuse oht on suurem riiulifirmade puhul, äh, kus me ei tea, kes tegelik omanik on see on tähtis tegur ja me peame mõtlema selle peale, et mida nüüd teha, et seda riski vähendada. me muidugi vaidleme selle üle, mis on parim lahendus. mõnedes riikides võib-olla üks, teistes teine. Äh, riikidel on võib-olla probleeme oma kinnisvararegistritega hoopis, millele siin ka viidati. nii et põhimõtteliselt vald põhimõte on, et suurem läbipaistvus tõesti aitab paremini võidelda rahapesu vastu. Isabella Vajon. ma tänan. mis puudutab äh, pangandusjärelevalve tegevust, pangandusjärelevalvet tervikuna, jah, me oleme pöördunud liikmete poole ja palunud uurida Äh, kui ulatuslikud on probleemid ja mis laadsed on probleemid ja kevadel pärast Panama äh, dokumentide skandaali me kohe tegime selle pöördumise ja me nägime, et kõik äh, on nüüd jah, pöördunud oma pangandussektori poole ja tegelevad meie päringule vastamisega ja me siis saame nende käest selle info. nüüd, mis puudutab EBA jõustamisvolitusi, siis need on paraku väga piiratud. mida me teeme, me teeme jah, seda vastastikust hindamist, et eh, kuidas on lood kohaliku siseriikliku eh, õigusega, mis peab eh, Euroopa Liidu õigust üle võtma ja võib-olla mõnel juhul täiendama. jah, see on see, mis on paberile pandud, need on need reeglid. aga kui asi puudutab nüüd jõustamist ja kui rikutakse Euroopa Liidu õigust ja meie põhikõne ütleb, et sellega peame tegelema, siis on meil vaja kolmandat osapoolt. kui meile konkreetset informatsiooni rikkumise kohta, mis on toime pandud Euroopa Liidu õigusega, ei tule, siis me ei saa algatada juurdlust, see ei ole lihtsalt õiguslikult võimalik. nii et nüüd see sild vastastikuselt hindamiselt, mida me teeme seaduste üle. ja nüüd teiselt poolt see juurdluste läbiviimine, see viimane sõltub kolmandast osapoolest praegu, sealhulgas ka parlamendi liikmetest. aga kas te mingil hetkel saate öelda, kui palju juhtumeid on teil käivitatud Panama dokumentide põhjal. kui te praegu seda ei saa öelda, võib-olla siis pärast saadate meile selle kohta informatsiooni. hästi, nüüd järjekorras järgmine on EFTD nimel Marko Tsanni. kui Ah, no, oh, oh, uh, excuse me, excuse me. vabandust? rohelised, Ernest Urtasun kõigepealt. Ehm, uh, jah, Äh, ma puudutan proua Vajooni poolt tõstatatud teemat. väga tähtis on analüüsida, mil määral me suudame EBA võimekust tõsta, pädevust tõsta standardite järgimisel ja tahaks ka teada, kui palju juurdlusi te olete algatanud, mitte ainult see otseselt seoselt Panama dokumentidega, aga rahapesujuhtumites, millesse pangad on segatud. võib-olla täna te ei saa seda infot anda, aga see oleks väga tähtis teada. ja sellega seondub võimalik killustatus, mis meil on erinevate institutsioonide vahel, jah, meil juhib ja koordineerib ESMA ja EIOPA äh, tööd, teie asutus äh, kuidas selle koordineerimisega on, ikkagi jääb killustatus, sest seegi oleks huvitav teada ja lõpetuseks, mis puudutab vahendajaid, nendest te ka rääkisite enne. jah, me kõik teame, et eh, advokaadibürood, nõustajad eh, on need, keda EBA praegu eriti ei kontrolli. ja kas te olete nõus, et meil on siin lünk Euroopa Liidu tasandil? nimelt nende vahendajafirmade tegevust ei jälgita ja see on suur probleem, mis meil nende firmadega on ja see seondub ka Panama dokumentidega, nii et kolm küsimust. jah, Isabel Vajon. jah, ma vastan nendele kolmele küsimusele. jah, võimalikud juurdlused, mis meil on käimas või olnud, neid on vähe sest kõik sõltub äh, konkreetsest informatsioonist, mis meile edastatakse kolmanda osapoole poolt. Äh, meil ei ole õigust omaenda algatusel selline juurdlus käivitada, välja arvatud juhud, kus me äh, analüüsime vastastikku, kuidas eeskirjade täitmisega lood on, aga me ei saa ühtegi konkreetset juhtumit vahendaja või panga puhul ise algatada. nüüd, mis puudutab esmakoordineerimistegevust, äh, seda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses, siis äh, meil on loodud selline ühiskomitee, mis hõlmab kõiki sektoreid ja äh, suunistega on meile delegeeritud neid suhteid arendama. Äh, EPA ainult praegu eraldab selleks aga ressursse. ja me, me alustasime poole isikuga, kes sellega sai tegeleda, nüüd on meil null koma kaheksa isikut, kes selle teemaga tegeleb. ja see puudutab ainult pangandussektorit. aga koordineerimine ikkagi käib, nii et see ei ole probleem, aga ressursid on probleemiks, neid on vajaka. nüüd need võimalikud lüngad, mis järelevalves on. jah, ärisuhete uurimine on midagi, millega me peaksime võib-olla konkreetsemalt tegelema, selle kohta ka üht-teist panema meie eeskirjadesse kirja samuti home host alusel eh, koostöö tegemine, peab vaatama, mis seal määruses täpselt kirjas on, põhjalikumalt selles osas ja tähtis on ka, et osapooled tahaksid infot vahetada igasuguste asjade kohta. nii et sellele tahaks rõhku panna. suur tänu. esimene küsimus eh, proua Schröderile veel edasi meil on ka nende ehm, ühe isikuga äriühingutega küsimus esitatud komisjonile. äkki konkretiseerite? hästi, ma vastan saksa keeles. jah, ma võin paar sõna öelda rahapesu direktiivi kontekstis, eh, et kes mitte finantsinstitutsioone kontrollib ja rahapesu direktiiv näeb ette, et see tegevus kuulub liikmesriikide pädevusse. tähtis on ka ära märkida, et tihtipeale eh, unustatakse ära, et liikmesriikide sees on vaja struktuure, kes järelevalve eest seisaksid. jah, on hea, et kui me Euroopa Liidu tasandil sellega tegeleme, aga eh, et kas liikmesriikides kõik on korras, aga samas peab eh, ikkagi olema täielikuks ülevaateks vajalik ka see, mida tehakse liikmesriigi tasandil, me ei saa kogu järelevalvetegevust üle võtta neilt. Marko Tsaani. suur tänu. tahaksin tänada esinejaid oma enda sõnavõttude eest. mul on tegelikult kaks lühikest küsimust, kõigepealt Moneyvali esindaja kõigepealt, mis puudutab äh, teie organisatsiooni liikmeid, te ütlesite, et natukene üle kolmekümne on neid liikmeid. Teie kogemustest lähtuvalt äkki võiksite rääkida meile äh, mõned, mõnedest eeskujulikest juhtumitest, äh, sellistest edulugudest rahapesuvastases ning terrorismi rahastamise vastases võitluses. ja teie liikmete hulgas äh, kas on neid, äh, kellel läheb ise ära nii hästi ja kas teil on ka õigusloome äh, vallas häid tavasid ja, ja mida võiksid teised järgida? ja siis teine puudutaks vastupidist poolt, äh, sellist nõiaringi, mis, kus on ühendatud poliitika ja, ja sellised maksudest kõrvalehiirimised, meil on olnud LuxLeaks ja Panama dokumentide lekkeskandaal viimastel aastatel ja need näitavad, et väga paljud poliitik-, isikud on selliste skandaalidega sageli seotud. Need on inimesed, kes tegelikult tegelevad õigusaktide vastuvõtmisega seadusandjad, kas on võimalik seadusandjate ja maksupetturite vahelist ühendust katkestada, läbi lõigata? see on selline miljoni dollari küsimus muidugi. ja minu teine küsimus on Euroopa panganduse järelevalve esindajale. Te vastasite äh, natukene juba sellele oma vastuses mu rohelisest era-, fraktsioonist pärit kolleegile, te ütlesite, et Euroopa panganduse järelevalvel on äh, uurimise osas piiratud volitused. kas te võiksite täpsemalt rääkida meile sellest, et kuidas see menetlus praktikas välja näeb? Äh, kas see on äh, selline passiivne protsess, et kui teile keegi ei teata rikkumisest, siis te ei saa ka uurimist ellu viia? ja siis veel üks küsimus teile, mis puudutab äh, finantssüsteemi maksudest äh, kõrvalehoidmise ja rahapesu vahel on oma seoses äh, ja nüüd on, on mitmed erinevad tehnoloogiad tulemas, Bitcoini taustatehnoloogia ja meil on vaja maksete puhul läbipaistvust ja jälgitavust ma tahaksin teada, kas Euroopa panganduse järelevalve on uut tehnoloogiat ka analüüsinud ja kas võiks äh, tulevikus mingeid meetmeid võtta selle tehnoloogia vastu? suur aitäh, mida pikemalt te küsimusi esitate, seda vähem on aega äh, vastusteks. see on nagu nõiaring, palun, nüüd annan sõna vastuseks uh,. Maybe to, to answer your, your kõigepealt esimene küsimus, äh, eeskujulikud näited edulood, meil on neid palju. meie ei äh, ole nõuandjateks äh, ega järelevalvajateks ainult ettevõtetele ja ettevõtete juristidele, me tahame ka kanda hoolt selle eest, et äh, ettevõtete omanikud käituksid nagu kord ja kohus, see on iseenesest väga hea. meie iga, kõik riigi analüüsid on avalikud, aga kõik kriitikapunktid ja seetõttu meie liikmesriikide valitsused võtavad äh, seda kõike väga tõsiselt, sellepärast et kõik raportid on avalikustatud, võite näha liikme veebilehekülje pealt, kuidas liikmesriike hinnatakse. me loomulikult keskendume rohkem äh, kriitikale ja puudujääkidele, vähem äh, positiivsele, võib-olla võiksimegi sellele tulevikus rohkem tähelepanu pöörata. ja siis, kes puudujääkide korvamise eest hoolt kannab, äh, ma arvan, et äh, kodanikuühiskond teeb seda, äh, meie raportid on võib-olla liiga tehnilised, kasutame palju lühendeid, ei ole niivõrd kasutajasõbralikud, aga kodanikuühiskond tunneb üha rohkem huvi ja üldsus tunneb üha rohkem huvi nende raportite vastu, sellest on kasu, ma arvan. ja siis veel kuidas on õigusriigi põhimõte, see on ka selle miljoni dollari küsimuse vastus. rahapesuga tegeleda on demokraatlikus ühiskonnas raskem kui repressiivses süsteemis. ja üks oluline asjaolu on muidugi pädeva asutuse sõltumatus, finantsuurimisasutus äh,, õigusloojad ja nii edasi peavad töötama kõik sõltumatult. liikmesriikide parlamendid mängivad siin ka olulist rolli ja äh, mitte ainult õigusraamistikku määrates, vaid ka äh, finantsressursse eraldades pädevatele asutustele, et need saaksid oma tööd teha. suur aitäh, proua Veja. Te juba ütlesite, et on null koma kaheksa kohta Ehm, võib-olla ei ole see piisav, et kõiki neid küsimusi vastata. no igal juhul, palun tehke lühidalt um,. So regarding the uh, limited enforcement uh,. mis tähendab, mis puudutab um, uh, panganduse järelevalve jõustamisvolituste piiratust, siis kõigepealt äh, räägiksin natukene positiivsest taustast Euroopa panganduse järelevalve saab teostada üle vastastikust, teostada vastastikust eksperdihinnangut. see on juba toonud päris palju kasu. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal näiteks teostasime vastastikuse eksperdihinnangu kasusaaja omaniku kohta käivate eeskirjade üle. ja seejärel saame selle tulemusena esitada selgeid soovitusi ning äh, me panime tähele, et äh, need soovitused on nüüd komisjoni ettepanekusse sisse võetud. nii et äh, sellest lähtuvalt tänu meie vastastikuse eksperdi hinnangule Euroopa panganduse järelevalvest võib ajakohastada ka õigusraamistikku. me anname hinnangu ka pankade nõukogude liikmete äh, tegevusele ja riskihinnangute protsessile. loodetavasti see tsükkel jätkub ka tulevikus. aga kui me jätame nüüd selle reguleeriva aspekti meie tööst kõrvale ja räägime konkreetsetest üksikjuhtumitest, siis ähm, seal on üks lüli puudu, sellepärast et Euroopa panganduse järelevalve volitused ei võimalda meil ise oma algatuslikult alustada uurimist. rahapesu vastase võitluse küsimustes oleme me järelevalved äh, nõukogudes vaatleja rollis, seal vahetatakse konfidentsiaalset informatsiooni, me võiksime sellest seda järelevalve rolli ära kasutada, me teame rohkem individuaalsetest juhtumitest tänu selle järelevalve ja vaatleja tööle, aga nagu ma ütlesin, nendes kogudes vahetatakse konfidentsiaalset infot ja me ei saa seda kasutada. sellel info kasutamisel on ka omad piirangud. nii et seetõttu väga harva on tulnud ette, et me oleme saanud läbi viia üldsegi neid eri, eri uurimisi, eri juhtumite uurimisi ja mis äh, puudutab äh, blockchain äh, kasutamist ning uue tehnoloogia, uue tööstuse arengu tööd toetamist, olgu näiteks Bitcoin ja makseteenuste tehnoloogia areng, siis me püüame areng, tööstuse arengut omalt poolt toetada ning oleme ka valvel ning toome sisse ning üritame esitada soovitusi õigusloojatele selle kohta, kuidas blockchain informatsioonitehnoloogiat näiteks ära kasutada oma poliitikat reguleerides. suur aitäh, järgmisena annan ENF fraktsiooni nimel sõna Mario Borghetsiole, palun. suur tänu, esimees, ka mina tahaksin tänada meie esinejaid kes on olnud asjad ning aidanud meil heita valgust mitmetele tähtsatele teemadele. kõigepealt komisjoni esindaja. kuritegevuse ning korruptsiooniõiguse kodulehel äh, ava-, kodulehel avaldati üks murettekitav tabel rahapesu ning maksudest kõrvalehoidumise kohta. seal olid ka sees mitmed äh, poliitikud, mitmed kohtunikud. ning äh, rahavood, äh, mida see hõlmas, olid üüratud. ja seal oli isegi üks äh, aseriigiprokurör sellega seotud nii et me tunneme tõsist huvi selle teema vastu ning tahaksime täpsemalt kuulda, kuidas sellega lood on. ja mis puudutab ähm, ÜRO-d, siis ma arvan, et ÜRO on ähm, kiiduväärselt Euroopa Parlamendi äh, murede osas äh, härjal sarvest, äh, sarvist ära haaranud rahvusvahelisest narkokaubandusest liigub väga, liiguvad väga suured summad rahvusvahelisse pangandussüsteemi. ning minu küsimus on suunatud <laughs> ükskõik kellele, kas sa oled vastata. nimelt, kas on midagi tehtud ära sellest ajast peale, kui hakati esitama sellesuunalisi süüdistusi? rahvusvaheliste organisatsioonide rolli on üritatud vähendada. ma arvan, et äh, Euroopa panganduse järelevalve peaks olema sellises järelevalvetöös väga tähtsal kohal. ma ei tahaks kutsuda seda skandaaliks, aga Euroopa panganduse järelevalve äh, tegevus Deutsche Panga osas äh, on ähm, üllatav. Euroopa panganduse järelevalve ütles, et äh, et Deutsche Pank nelja miljardi osas ei ole aruandluskohustust täpselt korralikult täitnud ja ka selles Suled silmad, tegemist oli teenega suurele süsteemse tähtsusega pangale. kas äh, on siin mängus siis äh, Hiina maffia või Itaalia maffia, kuna tegemist oli Hiinas olevate vahenditega ja ka rahapesu ning terrorism on omavahel seotud. me tahaksime kanda hoolt selle eest, et need, kes sellega on seotud, ei oleks äh, kaitstud võtame näiteks siin ka Panama dokumendid. ma ei väida, et kõik need inimesed oleksid äh, narkomaanid või midagi sellist, aga pangandussektor on väga paljude erinevate valdkondade suur aitäh, nüüd te kasutasite ära viiest minutist äh, kolm minutit ja kolmkümmend sekundit. Äh, ÜRO esindajad meil siin enam ei ole, pankade esindajad kuulame ära järgmises järgmisel koosolekul ja, ja seetõttu ma tahaksin küsida, kas äh, praegu siin viibivatel kolleegidel on midagi öelda. Äh, proua Malcolm, äh, te olete rahvusvahelisel tasandil ka mm, võrgustike kaudu seotud erinevate osapooltega, ka nendega, kes on OECD reeglitega seotud. kas te olete valmis vastama? I'm afraid I couldn't hear the question clearly, we had uh, interruptions in the audio. ma, ma vabandan, ma tegelikult ei kuulnud küsimust selgelt, sellepärast et uh, meil, et uh, meie heliühendus oli halb wow.. no väga hea, või siis tegelikult see ei ole hea, aga um, Eh, teie sõnavõtt on protokollis eh, nüüd eh, olemas ja pärast on võimalik selle üle veel mõelda, kui keegi praegu otse sellele küsimusele vastata ei taha, liigume edasi proua Žužhoida siiski. jah, mis puudutab esimest osa sõnavõtust, siis kõneleja tundis muret äh, suure kuritegevuse määra kohta korruptsiooni, rahapesuga seoses, ähm, mida me saame ära teha. jah, meil on äh, Euroopa Liidu tasandil väga piiratud pädevused, aga, aga meil on ka häid uudiseid. Euroopa Komisjon valmistab ette esimest korda uut instrumenti selleks, et äh, rahapesu muuta kriminaalkuriteoks ning töötatakse välja ka äh, miinimumtasandil ühtlustatud sanktsioonid ja alustame küll tagasihoidlikult, aga paika pannakse ühinesed määratlused rahapesu kohta ning selle ning juhised ähm, selle kohta, kuidas liikmesriigid peaksid seda karistama, selline heidutav mõju on loomulikult oluline. aitäh, see on hea uudis. nüüd aga liigume edasi järgnevate kõnede juurde ja Rahvapartei nimel annan sõna Luudek Niedermayerile ja sotsiaaldemokraatide nimel Paul Tangile ja Rahvapartei nimel Tom van der Keenelaarele. kõigepealt Luudek Niedermayer, palun. suur tänu, räägime siin erinevatest kontseptsioonidest ning kallid sõbrad, saage nüüd aru, äh, äh, ebaseadusliku ja võib-olla moraalselt mitte äh, väga hea, aga legaalse tegevuse vahel on vahe ja ähm, ja praeguse reguleeriva raamistiku ja mm, tulevikku reguleeriv, reguleeriva raamistiku vahel on vahe, me, me peame analüüsima, kas meil on vaja äh, midagi muuta õigusloomes või mitte äh,, kes on paremini jõustada vaja ja nii edasi. aga kõigepealt äh, OECD esindaja proua Carolyn Malcolm, te ütlesite, et äh, pangakontode äh, andmevahetuse raamistik on väga tugev, kas see on piisavalt tugev ka kasusaaja omaniku seisukohast, meid ei huvita, äh, meid huvitavad just ennekõike need kasusaajad, omanikud. ja siis äh, Moneyval. kas äh, Moneyvali esindaja on nõus, et kasusaaja omanik ja seda puudut-, ma, ma, ma, kasusaajate omanikku puudustav raamistik on piisavalt tugev ja Isabel Vaillon üsna üllatav on, oli see, et need inimesed, kes on seotud Panama dokumentide skandaaliga, tegelikult ei reisinud äh, Lõuna-Ameerikas kuskile saladuskatte all kuskisse, kuskile hotelli, äh, et lepingutele alla kirjutada, vaid teenust pakuti neile nende enda kodulinnas. Äh. kas see ei näita, et meil on paremat kohaldamist vaja oma õigusraamistikus. suur aitäh, kes tahaks alustada vastamisega, kolm väga huvitavat küsimust kõlas siin. proua Malkon. Do you understand the question? kas saite küsimusest aru, proua Malkon, jah? automaatse infovahetuse kasusaaja omaniku standard on äh, äh FATF või standard äh, ja seal on äh, ka see nõue, et asjakohane finantsinstitutsioon peab teama äh, kõikide varidirektorite, variettevõtete taga peituvaid kasusaajaid, omanikke. ja ma tuletaksin meelde, et see ühine andmevahetuse standard on Äh, uus asi ja on riike, kes alles viivad seda äh, sisse, äh, nii et andmevahetus algab nagu kord ja kohus alles järgmisel aastal, aga standardid on piisavalt tugevad ja ka kasusaaja omaniku küsimuses. aitäh, proua Malcolm ja härra Telesklapp, palun. suur aitäh selle väga hea küsimuse eest, kas infovahetus on piisavalt robustne, jõuline, tugev ähm, rahvusvahelise koostöö valdkonnas on endiselt veel piire, mille taha me komistame. Ähm, meil on vaja kiiret edastatavat usaldusväärset informatsiooni teatud ühingu kohta. Ähm, ma ei pea äh, saama informatsiooni kõikide sarnaste osapoolte kohta kõikidest liikmesriikidest, ei. Ähm, ma pean seda saama ühe konkreetse riigi, ühe konkreetse üksuse kohta ja Äh, küsimuse all on siis see, et kas vastava riigi ametkonnal on äh, seda informatsiooni äh, ja kui ma riigilt küsin, kes on kasusaaja omanik selle üksuse puhul, siis sageli saan vastuseks, et ma isegi ei tea seda, mitte et ma ei saa seda vastust teile anda, vaid et ma ei tea seda. ja seetõttu me ei pea eh, esitama endale küsimust, kuidas me paremini infot saaksime vahetada, vaid me peaksime endalt küsima, eh, mida me teeme selleks, et nendel riikidel, kus need üksused, organisatsioonid asuvad, oleks see informatsioon üleüldse käepärast, et nad teaksid seda, mida nad peaksid teadma. ehk siis me peame kõigepealt tegelema andmete kättesaadavuse küsimusega, aitäh. proua eh, Viljand, palun. Uh, suur tänu Äh, mis puudutab asjaolu, et äh, oma kodulinna pangad pakkusid äh, kasutajatele neid teenuseid, siis jah, võttes arvesse neid eri ärisuhteid, mis võivad tekkida näiteks erapanganduse kaudu, siis need suhted võimaldavad lähedasemaid suhteid juhtivpersonaliga pangas. ja sellega seoses tuleb kaitsta panga sisekorrapoliitikat. personal on väga lähedane kliendile ning on vaja äh, suunistes erile, erilisi jälgimismeetmeid see on äh, uus protsess äh, ning töötame selle välja sisejuhtimise suunistes, mille me pangale, pankade jaoks välja töötame. suur aitäh, kolm väga huvitavat küsimust ja huvitavad vastused neile ja nüüd saab sõna Paul Tang sotsiaaldemokraatide nimel. Like suur tänu ja pöörduksin tagasi arutelude varasema osa juurde kapital on ülemaailmne, maailmas võib ükskõik kuhu äh, varasid peita, meil on vaja seetõttu üleilmset lähenemist äh, ja mängus ei ole ainult standardid, vaid ka nende kohaldamine. kõige tähtsam küsimus on see, et kas kõik aga suudavad neid standardeid äh, rakendada ja mitte ainult, kas nad ka tahavad neid rakendada, kohaldada. kui me tahame üleilmselt sellele teemale läheneda, siis tuleb arvestada ka seda, et kõik kohtualused ei tee tõenäoliselt koostööd. OECD, kas te kaalute äh, ülemaailmset registrit? Äh, ja kas äh, võiks jätta välja siis või, või kuidas käituda nende riikidega, kes ei taha koostööd teha? ja Isabel Vaillant rääkisime varem sellest, millised on pankade probleemid, mida nad saavad teha, mida mitte ja kas äh, pangad on valmis maksudest kõrvalehoidumise teema vallal, vallas vastutust kandma. Neil on äh, avalik vastutus, sest maksumaksjad tegelikult ju toetavad neid lõppkokkuvõttes ja äh, nad äh, peavad kandma avalikku vastutust ja kas nad on teile edastanud äh, infot selle kohta, mida nad saavad veel teha, neil on väga eriline äh, Äh, positsioon rahapesuvastases tegevuses ning maksudest kõrvalehoidumise protsessis, nemad, nendel on rohkem infot kui äh, teil ja mul. Äh, kas nemad on öelnud, milline võiks nende roll olla? aitäh ja annan kõigepealt sõna proua Malcolmile rahvusvahelise küsimuse vastamiseks, aitäh! Thank you, it's a very suur tänu, küsimus on hea praegu kaalume kõiki võimalusi ja teeme koos FATF-iga äh, ülemaailmse foorumi raames, vaatame, kuidas saame parimal võimalikul moel tagada seda, et meil oleks äh, usaldusväärne ajakohastatud kasusaaja omaniku info, ühtegi alternatiivi ei saa praegu veel välistada, olgu see ülemaailmne äh, tsentraalne register või midagi muud. aga üks äh, konkreetne näide üleilmse äh, registri äh, väljakutsetest on see, et registrit tuleb loomulikult hooldada, ajakohastada, vaadata, kui sageli seda infot ajakohastatakse, kes kontrollib selle info kvaliteeti, milline see kvaliteet on ähm, kui, kui korrapäraselt tuleb rakendada kohustust ajakohastada ning siis juurdepääs sellele kristrile äh, ja juurdepääs näiteks no, äh, avalikele organitele. ühtegi lihtsat tehnilist lahendust ei ole, aga me analüüsime võimalikke alternatiive ning äh, kui me oleme kõik alternatiivid kirja pannud ja on neid analüüsinud, siis on meil selgem pilt asjadest. suur aitäh Äh, märkus minu poolt Google'i küsimus, te ju teate, et nad suudavad kõike <laughs> võrgustikuks muuta. palun, proua Vaio, teine küsimuse osa. Um... aitäh. meie jaoks on oluline äh, toetada pankade nii-öelda tahja, tahet, tahet arendada oma tähelepanu ning äh, oma sise äh, tegevuse põhimõtteid. mida rohkem sa kasu saad, mida lähedasem ja põhjalikum on suhe kliendiga, seda hoolsam tuleb olla, on meie põhimõte. selle paneme me siis sise-eeskirjade kohta käivatesse suunistesse, mida me välja töötame ja me kaalume ka seda, kas me pea, ei peaks äh, mitte nõudma sõltumatut äh, järelevalvet äh, ärisuhete üle, kui tegemist on eriliste ärisuhetega kliendiga Fande. suur aitäh ja nüüd äh, saab äh, sõna Tom van den Kendelaare, palun. suur tänu, tahaksin oma küsimused esitada hollandi keeles ning äh, keskenduda sünergiale erinevate järelevalveorganite vahel. kõigepealt üks üldisemat laadi küsimus paistab, et äh, maksudest kõrvalehoidumise ning rahapesu vahel on seos ja ähm, on riike, keda võib pidada maksuparadiisideks. meie peame oma tähelepanu nendele riikidele suunama. kas teiegi arvate, et see nii on? ja konkreetne küsimus äh, proua Vajanile hoolsuskohustuste täitmise järelevalve ja rahapesu vastaste meetmete õigusaktid ning Pangandusliit, sellega tegeleb tegelikult Euroopa Keskpank ning liikmesriikide järelevalveasutustel on oma roll. Te ütlete, et äh, siin tulevad mängu jälle riigipiirid ning minu küsimus oleks, kas teie arvates oleks parem, kui kontrolli teostaks hoopis Euroopa Keskpank? ja proua Malcolm, ühes oma vastustest te tõstatasite küsimuse äh, riikide osalemise kohta aruandlusstandardites. meile öeldi, et need riigid ei ole finantskeskused, Hongkong, Abu Dhabi ja teised on äh, äh, selles nimekirjas, kas see siis ikkagi on õige? suur aitäh! Äh, kell tuleb uuesti käima panna nullist, äh, ma tahaksin teada äh,, anda, et äh, proua Šošõle pidi minema, aga meil on üks komisjoni esindaja endiselt äh, kohal, kui mõned küsimused on ka komisjonile suunatud, saab tema siis vastata, kes soovib esimesena vastata, proua Malcolm, teile esitati küsimuse teine pool. palun, teil on sõna. Thank you very much. suur tänu. teen lühidalt ähm, kõikide osalevate kohtualluvuste nimekiri on olemas, Hongkong on seal hulgas, äh, näidendist, mis puudutab Ühendatud Araabia äh, Emiraate, siis äh, nemad võtavad oma endale kohustuse ning rakendavad andmevahetuse standardeid, kõikide riikide nimed on internetis kättesaadavad. okei okay,, me peame seda. hea küll, võtame selle teadmiseks, kas keegi soovib veel vastata, proua Riio? tänke Thank you very much, I think the suur tänu! küsimus, mis puudutas Euroopa Keskpanga rolli rahapesuvastaste meetmetega seoses ning terrorismi rahastamise vastaste meetmetega seoses. komisjon on ähm, varem nõudnud seda, et liikmesriigid peavad täitma kohaldamise rolli. ja me teame, et see, et selleks, et see poliitika rakenduks, on äh, volitused äh, antud väga erinevalt, mõned äh, annavad need volitused eraldi pangandusjärelevalveasutusele mõned pöörduvad politsei ametivõimude poole, kohtu ametivõimude poole. nii et äh, olukord on äärmiselt kirju ning see kirjusus äh, äh, võib tekitada ka selle, et äh, meie järelevalve ühtsus jätab soovida. euroala peaks mõtlema läbi, kuidas pangandusliidu kontekstis seda teemat lahendada. ning meie nõuame, et Euroopa Liidu tasandil valitseks piisav selgus andmevahetuse ähm, kvaliteetsete tavade alternatiivide küsimuses, ükskõik millised liikmesriikide valikud oleks. suur aitäh, me oleme fraktsiooni esindajate eelnevalt kokku lepitud nimekirja, kõnelejate nimekirjaga ühel pool, nüüd on vaba mikrofoni voor, üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks, meil on neli sõnasoovijat, kes soovib veel sõna, David Kaasa. Teie nime ma kahjuks ei eh, näe siit lugeda, aga jah, teie. noh, jemand? kas veel keegi ei? ja, ja teiega ma nägin teid juba. Äh, nüüd on siis äh, kõnede nimekiri lukku pannud, Eva Šoli kõigepealt. suur tänu, härra esimees, mul on mitu küsimust. üks küsimus proua Vaianile. Te ütlesite oma sõnavõtus hetk tagasi, et varipangandus on ka üks rahapesu allikas ja kas te võiksite tuua selle kohta mõne konkreetse näite? konkreetse näite selle kohta, kuidas rahandus- või rahaturgu on ära kasutatud rahapesuks, nagu te teate, meie koda siin töötab välja äh, uut varipanganduse õigusakti ning võib-olla võiksime mingeid meetmeid sinna sisse võtta ning äh, võib-olla keelustada neil tegutsemise äh, maksuparadiisides, seda tekstis praegusel hetkel veel sees ei ole. ja veel praegu on mitmeid pangandusskandaale ja ma tahaksin äh, kuulda kinnitust selle kohta, et kui äh, Hispaanias äh, on kaheldusväärseid juhtumeid mõningate pankade kohta, kui kasutatakse avalikke vahendeid ja kui äh, selle, selle skandaalide mõju on äh, kolmsada, kolmesaja tuhandele äh, tavakliendile, Šotimaal on samasuguseid juhtumeid selleks, et, et teised on kannatanud selleks, et panga aktivaid pääst-, päästa. mis on teie arvamus sellest? ja siis Manivali esindaja ütles, et meie tunneme praegu muret kahesaja neljakümne tuhande äh, organisatsiooni pärast, mida luuakse aastas äh, ühes maksuparadiisis, ühe advokaadibüroos. kas teie Moneyvali siis äh, ütlete, et suurem osa sellistest struktuuridest on legitiimsed, te ei ole äh, mitte midagi teinud selleks, et sellist arengut peatada. ja OECD ning proua Malcolm äh, sooviksin teada, kas riikide seas, kes on kirjutanud automaatse äh, teabevahetuse põhimõtetele alla, on valmis, kas need riigid on valmis ka seda ellu viima? ja te esitasite väga pika küsimuse, jääb ainult nelikümmend sekundit vastuseks paraku ja äh, pangaküsimus võib-olla jääks äh, ühte plokki ja siis üks küsimus jääb ka ainult proua Malcolmile üle. palun, äh, tehke võimalikult lühidalt, kui võimalik. Certainly uh.... jah, teen seda. väga palju tööd tuleb ära teha. ja me loomulikult soovime, et need sada üks kohtualluvust saaksid omadega ühele poole, me töötame ühiseid tööriistu välja ja me püüame pakkuda ka rühmalahendusi selle ühise probleemi lahendamiseks ja praegusel hetkel paistab, et me suudame ajakavast kinni pidada ja kui mingisuguseid muudatusi tuleb, hoiame teid kursis. aitäh! Ähm, proua Jolie, äh, teisi küsimusi me käsitleme teise plokki teises plokis, palun äh, või võt, mõistke seda sellepärast, et äh, praegusel hetkel äh, ei saa kolleeg sellele vastata, kuna tal on vaid, nagu te kuulsite, null koma kaheksa protsenti äh, töökoormus. järgmine kõneleja, palun, suur aitäh Te olete eksperdid maailma tasandil finantssektoris, äh, rahapesuvastases võitluses äh, ja nii edasi. Äh, te olete eksperdid ja te olete öelnud, et teie lahen-, lähenemised on väga pragmaatilised olnud ja te olete ka öelnud, et me peame liikuma edasi, mitte tagasi, kui me räägime kuritegevuse vastasest võitlusest. Te olete Äh, võtnud endale kohustuseks ka äh, teha tööd kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal käiku mineva automaatse infovahetuse süsteemi äh, rakendamiseks, aga mul on teile lühike ja konkreetne küsimus. kui me räägime empiiriliselt, siis äh, kas keegi teist on vaadanud, eh, mis selle Panama lepete taga üldse on? kas keegi teist eh, on saatnud välja meeskondi selleks, et vaadata eh, seda, mis seal on toimunud ja võttes arvesse, et teie ju tunnete neid reegleid, mis on, kas te olete suutnud identifitseerida need maksuparadiisid? nii, suur aitäh, kes soovib vastata, proua Vajon? Uh, me oleme pädevatelt asutustelt, pangandusjärelevalvetelt, EBA liikmetelt palunud, et nad uuriksid oma riiklikul tasandil seda teemat ja need, seda teevad siis nemad ja seda nad on suve jooksul ka teinud ja nad kindlasti esitavad meile ka oma leiud selles vallas. ma tahaksin veel omalt poolt ka midagi lisada äh, Äh, kui keskenduda maksudest äh, kõrvalehoidmisele ja maksude optimeerimisele, siis see on uus teema. see on seadusloomes ja seadusandluses esmakordselt kaheksa aastat tagasi alles sisse viidud ja äh, selleks, et vaadata läbi kõik need nüansid, ja nii edasi, siis see kõik äh, võtab väga palju energiat, kui päris aus olla. see on meie jaoks natuke nagu tundmatu maa ja me peame selle kallal tööd tegema. suur aitäh, järgmiseks ähm, kolleeg McCarthy äh, on kuue nimel, aga teda ma hetkel siin saalis ei näe. Äh, ja nüüd saab sõna Bernd Luke suur aitäh, mina tahaksin äh, pöörduda härra Telesklaafi poole ja esitada ühe täiendküsimuse võltsidentiteedi äh, koha pealt. Te rääkisite raskustest, mis on seotud kasusaaja omaniku kindlaksmääramisega aga ähm, kui mina äh, asjadele järele mõtlen, siis üks Pariisi ähm, terrorist äh, omas seitset erinevat identiteeti, äh, pärast terrorirünnakut määrati see või tehti see kindlaks ja tehti kindlaks ka see pank, kus tal väidetavalt oli siis raha ähm, ja Äh, lisaks see Putini näide äh, ja tšellomängija näide, me ei tea, kas äh, ja kui palju raha edastati, võib-olla Putin võiks selles kontekstis olla ka kasusaaja omanik, aga kui me räägime terroristidest, siis ähm, sageli me ei tea, kes on selle terroristiga seotud ja nii edasi kas meil on äh, õiged lähtepunktid, äh, kust me saaksime edasi liikuda selle teemaga tegelemisel, äh, näiteks informatsiooni vahetuses ja nii edasi, või me räägime siin hoopis politsei töö paremast korraldamisest, luureagentuuride töö parandamisest hoopis, aitäh, suur aitäh, härra lugeja, härra Telesklapp, palun, sõna on vastuseks teil. suur aitäh selle küsimuse eest ja loomulikult äh, variisikute kasutamine on äh, midagi, mida sageli tehakse äh, seda juhul, kui inimesed ei taha teada, mis minu omandis on, mis mulle kuulub ja nii edasi. kurjategijatel on soov oma varandust ju nautida ja Äh, samas võib, valitseb oht, et see varisik võib teha midagi, mis mulle tegelikult ei meeldi äh, ja äh, ja aja jooksul see nii-öelda variisiku kasutaja kindlasti tahab selle variisiku abil saadud varandusest ka osa saada ja seda nautida. ja siis on võimalik seeläbi kas-, kasutaja omanik ka kindlaks määrata, mina näen seda asja niimoodi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 meie äh, lähenemine on riskipõhine, me peame paika panema selle, kus on kõige suuremad riskid ja siis tuleb äh, konkreetseid vahendeid kasutusele võtta selle tege-, sellega tegelemiseks. me ei saa iga võimaliku riski peale kohe tegutsema asuda, püsti hüpata. Äh, me peame oma koostööd kindlasti parandama nii ametkondade vaheliselt kui ka erasektoriga ja me peame vahendeid kasutama just seal, kus riskid kõige suuremad on on, aitäh. aitäh, härra Telesklav, teile ja nüüd saab sõna David Kaasa, teil on ka nüüd äh, võimalus esitada oma küsimus, suur aitäh, mina tahaksin oma küsimuse suunata härra Telesklapile. see on seotud selle küsimusega, mida esitas ka proua Gomes, see oli minu arvates väga huvitav, aga teie vastus ei olnud nii huvitav kahjuks. Maltal äh, on meil Euroopa Liidu asjade minister, on meil ainus Euroopa tasandi minister, kes on ka Panama äh, skandaaliga seotud, aga meil oli veel üks äh, poliitik äh,, peaministri kabineti juht, kabineti ülem, äh, tal ei ole küll poliitilist äh, ühesõnaga, tema oli ka selle probleemiga seotud ja mina tahaksin teada, et kuidas äh, tagada see, et sellised poliitiliselt kõrgel tasemel olevad isikud äh, paljastuksid äh, koheselt võimalikult kiiresti selleks, et vältida mis tahes salajasi tehinguid. ma arvan, et meil on vaja paremat süsteemi, kui meil praegu olemasolev on. see oli minu küsimus. härra Teles Klaaf, teil on nüüd võimalus vastata ma ei saa rääkida konkreetse juhtumi puhul, mul ei ole siin pädevust ja ma ei tea sellest ka piisavalt, aga jah, loomulikult me ei tohiks unustada seda, et kui keegi ei ole poliitiliselt olulise tähtsusega inimene, ei tähenda seda, et äh, selle inimesega ei kaasne riskid. Ähm, äh, poliitiliselt äh, olulise tähtsusega inimeste kindlaksmääramise põhimõtted ei tähenda seda, et et äh, teiste isikute puhul ei ole võimalik midagi ette võtta ja kui mõnel inimesel on äh, juhtivpositsioon näiteks valitsuses või mujal, äh, siis on oluline küsimus, kas tal on juurdepääs rahadele, kas see inimene saab kasutada ära oma mõjuvõimu oluliste otsuste langetamisel, mis toovad endaga kaasa majanduslikku huvi. ehk siis siin ei ole küsimuse all see, kas isiku ametinimetus on suursaadik, saadik või kes iganes, vaid et kas tal on poliitilist võimu, mida ta saaks ära kasutada äh, siseriiklikult on võib-olla seda lihtne ära määrata, kuid rahvusvahelisel tasandil ei ole see nii lihtne. Äh, suured ettevõtted äh, müüvad sarnast informatsiooni raha eest, mida äh, finantsinstitutsioonid siis saavad kasutada ja finantsinstitutsioonid peaksid kasutama seda informatsiooni, mida nad saavad. kuidas oleks võimalik kuritarvitamist leida ja avastada selleks on konkreetsed süsteemid, mõnedes liikmesriikides on äh, süsteemid olemas, äh, mille kohaselt äh, tuleb juhtivkohtadel olevatel isikutel esitada deklaratsioon, avaldades see, millised on majandushuvid ja nii edasi ja ma arvan, et see on üks süsteem, mis on vägagi kasulik, suur aitäh! üksikasjadega tegeleme me hiljem praegusel hetkel on kolm inimest veel soovinud vaba mikrofoni voorus äh, sõna saada ja pärast annan ma veel sõna kahele raportöörile. Äh, kolleeg äh, Lopez Aguiar, pärast seda proua Schlein ja annan Koomas ka lõpetuseks veel. palun. suur aitäh, mina esitan oma küsimuse Euroopa pangandusjärelevalve esindajale ma olen aru saanud selle, et esimese mm, ringi eesmärgiks siin uurimiskomisjonis on see, et me mõistaksime, kui keeruline on maksude vältimise ja maksudest kõrvalhoidumise maailm ja me oleme õppinud ka midagi agressiivse maksuplaneerimise kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu liikmesriikides, kuid väga vähe on teada ja harva räägitakse sellest, kui keerukad on agressiivsed maksuplaneerimiskavad näiteks USA-s või mõningates Euroopa Liidu ettevõtetes, Delaware, Nevada, me oleme nendest lugenud, sellest kõigest kuulnud, aga me teame sellest ikkagi veel väga vähe eh, ma tahaksin lühikest vastust selle kohta, kuidas oleks võimalik paremini saada informatsiooni selliste Delaware või Nevada äh, kohtuotsuste üksikasjade kohta, kas USA-s äh, on nad kohtuvaidluste aluseks, kas on äh, väljavaated sellele, et see kõik muudaks staatust kvood, kas USA-s on mingit poliitilist arutelu nende agressiivsete maksuplaneerimise põhimõtete küsimuses? selleks, et kasutada ära seda, mis on aset leidnud Delaware'is ja Nevadas. kallis kolleeg, need on väga keerulised küsimused äh, ja Euroopa pangandusjärelevalve ei, ei, ei oma siin mingit mõjuvõimu. Äh, vaatame, kas äh, on keegi, kes tahab vastata nendele küsimustele. härra Telesklav seda ei soovi, proua Vajon Äh, need on need küsimused, mida me peame arvesse võtma, äh, kui me järgnevalt oma tööprogrammi paika paneme. kas proua Malcolm tahaks midagi öelda OECD nimel? aitäh. ei, äh, ma ei ole õige inimene nendele konkreetsetele küsimustele vastama, ainult üks infokillukene võib-olla, mida ma tahaksin edastada, on see, et pangandusmääruses vähemalt on kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal sisse viidud teatud kohandamine, äh, kui ma ei eksi, siis see tuli just parlamendilt, et äh, nüüd äh, hoitakse silma peal just offshore finantskeskustel, see on nüüd kontseptsioon, millel me saame silma peal hoida ja see on just see, mida on vaja selleks, et pangad oleksid hoolsamad oma kohustuse täitmisel, eriti kui risk on seotud nende teenustega, mis nad pakuvad oma klientidele, näiteks muuhulgas ka finantsplaneerimine. see on siis see viis praegu, kuidas me saame seda määrust kasutada. suur aitäh, proua Melkon. ja USA küsimuses ka ja nagu äh, öeldud, siis me tahame informatsiooni vastastikuse ähm, edastamise suunas liikuda, nagu neil on EFKA äh, seadusandluse all, me oleme näinud edusamme ka sel aastal, äh, mis puudutab üksikute liikmete LLP-sid ja teatud üksuste liike USA-s ja nagu ma varasemalt ka ütlesin, siis äh, meie teeme kindlasti koostööd tulevikus ka USA-ga ja teiste jurisdiktsioonidega selleks, et äh, liikuda läbipaistvuse valdkonnas ühtsemate mängureegliteni äh, üleilmses ähm, kontekstis. suur aitäh! see USA puudutav küsimus on tegelikult küsimus, millega tegeleb komisjoni üks teine peadirektoraat. Oleg Moskovitšiga on meil kohtumine planeeritud ja me kindlasti esitame selle küsimuse talle. jah, olete te sellega nõus? nüüd annan sõna Elis Lainile, kes on arengukomisjoni koordinaatoriks. palun, sõna on teil. Thanks a lot, chair uh.... suur tänu. minu küsimus on proua Märkolmile aitäh, et ütlesite, et peale selle hea Euroopa süsteemi tuleb meil töötada ka tõhusama globaalse süsteemi kallal, sest kui me ainult poolikuid samme astume, siis äh, äh, sellega me loome stiimuleid, et edasi tegeleda maksudest kõrvalehoidmise ja vältimisega. jah äh,, me kuulsime siin, et kõigil peavad olema võrdsed Äh, alused, tingimused tegutsemiseks ja anti-PEPS protsess on väga suur samm selles edasi, aga me teame, et nende instrumentide puhul peab rohkem tähelepanu pöörama äh, arenguriikide vajadustele ja olukorrale ja ka SRÜ riikide olukorrale. Äh, ja mm, ei tohi juhtuda nii, et nad jäävad kõrvale eh, seetõttu, et neil suutlikkusest jääb vajaka, aga see vägagi mõjutab eh, nende käitumist, neil lihtsalt ei ole personali piisavalt ega tehnoloogilist eh, võimalusi ega oskusteadmisi selle info hankimiseks. nii et kas ei teki oht, et me siiski jätame kõrvale arenguriigid, aga väga suur kasu oleks sellest, kui nad oleks kaasatud infovahetusse. suur tänu, proua Malcolm. kas te saite küsimuse? Thank you uh,. Certainly understand. jah, ma mõistan seda vajadust tagada globaalne lähenemisviis, eriti just uh, uh, arvepidamisinfo vahetamine automaatselt, et see oleks vastastikune. jah, me töötame kõigi huvitatud eh, arenguriikidega tihedas koostöös, need, kes on huvitatud sellest, et pääseda juurde informatsioonile, aga ka vaja jagada oma infot meiega. Eh, aga samas on vaja mõista ka tehnilisi kitsendusi, tehniline suutlikkus peab olema selleks, et infot partneritele anda, nii et see oleks kasulik see peab olema õiges formaadis ja peab olema ka vastuvõtmiseks loodud tehnilised tingimused. ei piisa lihtsalt sellest, et me anname mingi info riigile, aga seda vormis, mida ei saa kasutada ja tõlgendada, analüüsida. jah, info tuleb edastada kasutatavas formaadis, nii et seda saaks kasutada. lihtsalt info jagamine ja küsida, et miks on midagi tegemata pärast, te saite ju meilt infi, sellest ei piisa, tähtis on, et oleks tehnilised tingimused loodud info vastuvõtmiseks ja ka selle info mõttekaks analüüsiks. nii et äh, see on meie eesmärk ja me tahame seda saavutada võimalikult kiiresti. ma tänan ja nüüd viimane küsimus selles voorus. ja siis ma annan veel meie Eh, külalistele lühidalt sõna ja siis tuleb aeg ka lõpetada. Anna Komes. jah, eh, mina olin üks parlamendiliige, kes esitas kaebusi EBA-le ja ma loodan, et EBA nüüd ka juurdlust läbi viib. Eh, need kaebused puudutasid väga ilmseid juhtumeid Äh, nimelt tegemist oli avaliku võimu kandjaga, Angola presidendiga, kes mõnedes riikides nagu Portugal omab panka, samas ta ei saa paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides pangakontot avada. ja saab raha sellest meie pangast siis, et uusi firmasid soetada. ja see konkreetne juhtum Äh, ei puuduta ainult seda, et pangad äh, peavad teadma, kes nende kliendid on, aga keskpank ja valitsus äh, teavad, et tegemist on väga silmapaistva avaliku võimu kandjaga, aga mida siis valitsused ja keskpangad räägivad sellest, mida nemad teevad sellisel puhul? ja härra Telesklav need investoriprogrammid ja kuldsed viisad on ilmselge juhtum korruptsioonist ja rahapesust. kas teie olete saanud uurida neid juhtumeid? jah, suur tänu, palun, kes soovib vastata? proua Vajan um,. First uh, point. esimene märkus EBA-s toimuvad juurdlused eh, ja see konkreetne juhtum, mille teie meile esitasite, jah, see on üks juhtum, mis näitab, et me saame tegutseda, kui meile antakse täpset informatsiooni, nii et juurdlus käib. Wir sind jetzt am äh, Ende unserer Fragerunde. nüüd on meil küsimustega asi ühel pool kakskümmend üks kolleegi esitasid küsimusi, millel taga pädevad vestluspartnerid, nii et ma tahan südamest teid kõiki tänada ja proua Mälkom, ma tänan teid, et te osalesite meie videokonverentsil. härra Lennart paraku pidi juba lahkuma, aga väga-väga tänan ka meie kolme külalist siin poodiumis. ja te olite väga pädevad ja kõik on kirja pandud, mis te ütlesite ja kindlasti me jah, analüüsime teie sõnavõtte, loeme ka sealt ridade vahelt üht-teist välja. ja nüüd on meil lõppsõnaks mõlemal raportööril veel äh, võimalik sõna saada, härra Kohvot kõigepealt. jah, minagi tänan meie äh, kuulamise osalisi, väga valgustav oli see arutelu ja meie äh, komisjon kindlasti hakkab teie vastustega tööle nüüd ja tahan lõpetuseks öelda, et on selge see, et on vaja äh, luua registrid tegelike tulusaajate registreerimiseks. see on lähtepunkt. Äh, õigusaktid võib-olla on juba, juba olemas, aga neid ei ole õigesti jõustatud ega tõhusalt jõustatud. mis puudutab nüüd vahendajaid, pangad, advokaadibürood, ja nii edasi. me peame vaatama, kas meie järelevalve nende üle on olnud piisav. jah, me räägime palju pangandusjärelevalvest, aga ka teised eh, on siin olulised, nii et põhjalik analüüs ja nüüd õiguslikud eh, piirangud, mida annab ära teha Euroopa Liidu tasandil, mis kuulub liikmesriikide pädevusse, vajab selgitust. ja härra Tereskav, te ütlesite midagi väga tähtsat, üks asi on eh, selle omandisuhte tuvastamine ja siis eh, automaatne infovahetus ja koostöö jurisdiktsioonide ja riikide vahel. aga et mõista, mis toimub, on vaja näha, kuidas toimuvad tehingud erinevate üksuste vahel. Eh, näiteks nende riiulifirmade vahel, vahendajate vahel, kuidas raha kontode vahel liigub. ja ainult nii on võimalik tuvastada, millised suhted valitsevad inimeste vahel Äh, kes äh, selles struktuuris osalevad. Äh, nii et peame vaatama, millised suhted on inimeste vahel, kellele kuuluvad sellised offshore firmad. Panama dokumentidest jah, nähtub, et selleks, et kehtestada suhted erinevate osanike, erinevate isikute vahel, tuleb teha väga põhjalikku uurimistööd. nii et ikkagi küsimus, kas teil on piisavalt ressursse selleks, jääb üles. ja lõpetuseks tahan öelda, et tegutsemine globaalsel tasandil, sellest räägiti siin eh, korduvalt, on oluline ja siin Euroopa Liit saab peatähtsat rolli etendada, olla eh, eestvedajaks eh, ja seista standardite tõhusama ellurakendamise eest suur tänu. härra Kohvot, nüüd härra Peeter Ježek. suur tänu. minu kolleeg rääkis siin sisulistest küsimustest, võib-olla mina räägin siis menetluslikest pooltest. kõigepealt suur tänu huvitavate märkuste eest, ma arvan, terve rida asju, mis te ütlesite Äh, on äh, nagu sisendiks meie edasistesse aruteludesse ja osaks meie tulevastest soovitustest siin komisjonis. ja kui me midagi veel lisaks kirjalikult teilt saame, siis selle üle oleksime ka väga tänulikud. ja veel, kui me saame äh, asjad korda nende soovitustega, siis ei ole sellest suurt kasu, kui me ei suuda neid soovitusi rakendada. nii et äh, paluks ka teilt siis abi. Äh, meil on vaja kõikil oma jõud ühendada ja avaldada survet selleks, et ka need head soovitused võimalikult täies ulatuses eh, ellu rakendataks. suur tänu! suur tänu, Peeter! ma tänan veel kord kõiki, tänan ka tõlke, aga ennekõike siiski meie sõnavõtjaid tänan, sest see oli väga-väga huvitav kohtumine ja me hindame kõik siin kuuldu veel põhjalikult läbi ja tahan öelda, et meie järgmine kohtumine, kuulamine on kaheksandal novembril, siis tuleb volinik Jurova meile ja neljateistkümnendal novembril äh, räägime me kontrollist, jõustamisest Europoli, Eurojusti, Olavi ja teistega. ja me ei ole veel täpselt äh, kirja pannud, aga äh, oleme otsustanud, et esimesel detsembril me räägime ka seadusandjat, ekspertidega ja vastutava volinik Moskovitšiga ja siis ka Slovakkiaga eesistujaga, kes lõpetab, arutame neid asju ja Maltaga järgmise eesistujaga räägime eh, sellest, kuidas kõike otsustatud ellu viia. nii et suur-suur tänu teile. kui rohkem sõnasoove ei ole, siis sellega ma kuulutan meie kohtumise lõppenuks eh, kolmteist minutit enne lõppu, aga see oli väga edukas kuulamine.